alustame. kuna meil on täna väga pikk päevakord, kõigepealt me peame esimeses päevakorrapunktis päevakorra kinnitada. keegi ei ole esitanud taotlust päevakorra muutmiseks, seetõttu on sellega meil päevakord kinnitatud, nagu te teate, on ka veebis meie üleka-, koosolekust ülekanne ning teie ees on ka ajakava, mis on indikatiivne, kuna kõik eh, sõltub konkreetsetest oludest, eh, küsimustest ja nii edasi. nii et eh, palun assistentidel olla tähelepanelik ning hoida parlamendiliikmed kursis toimuvaga ehk sellega, kuhu me oleme oma päevakorraga päeva jooksul jõudnud. ja nüüd teine päevakorrapunkt, kahe viimase koosoleku protokollide kinnitamine. koosolekud toimusid üheksateistkümnendal ja kahekümnendal juunil ning kümnendal, üheteistkümnendal juulil käesoleval aastal ning koosoleku lõpus loetakse protokoll kinnitatuks, kui koosoleku käigus keegi vastuväideid ei esita. ja nüüd päevakorrapunkt number kolm kus meil tuleb võtta vastu Regionaalarengu Komisjoni järgmise aasta koosolekute ajakava projekt. Te olete ajakava kõik kätte saanud, selle kohta kommentaare ei ole saadetud. tegelikult ei olegi mõeld-, mõtet kommenteerida, kuna neid koosoleku aegasid ei ole võimalik muuta. tuletan teile meelde, et ähm, pärast valimisi uus ähm, komisjon peab muidugi omakorda ratifitseerima või kinnitama need koosoleku toimimise ajad. kuna ka hetkel keegi sõna ei soovi, siis sellega on ajakava projekt vastu võetud. neljas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded, need jätan homsele. kõigepealt ootame ära koordinaatorite otsused ja seejärel annan teile nendest teada täiendavalt midagi hetkel mul juurde lisada ei ole juhataja teadaannete alla. ja kas me saame liikuda edasi? järgmine päevakorrapunkt on päevakorrapunkt number viis, kus äh, me peame arutelu Euroopa, üle-euroopaliste programmide, territoriaalse koostööprogrammide vastutavate direktoritega, siin on meil äh, Hispaanist BJ Melby Interactist, Matteo Malvani Interactist, Michael Lamblan ja Urbactist Emmanuel Moulin. teen ettepaneku kuulata ära kõigepealt neli ettekannet ning seejärel avaneb teil võimalus esitada omalt poolt küsimusi, kommenteerida. BJ, mm, sina oled siin nimekirjas esimene annan sulle sõna, aga kui te olete omavahel teistmoodi kokku leppinud, siis loomulikult teil on võimalus võtta sõna selles järjekorras, nagu soovite. ei, suur tänu, suur tänu, et olete kutsunud äh, siia nelja programmi esindajad, et äh, selgitada, milline on nende programmide vastastikune täiendavus. üks ühisosa on äh, ju see, et me kõik hõlmame ühte ja sama Euroopa territooriumit. mina esindan Esponit, tegemist on eriprogrammiga Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raames, mis töötab välja ja esindab esitab tõendeid, tõendeid selleks, et oleks võimalik erinevatel tasanditel poliitika välja töötada. pakume üle-euroopalist teavet, erinevaid kaarte, mis näitavad, milline on olukord erinevates regioonides, millised on regioonide eripärad. kolmkümmend kaks riiki on need, kes otsustavad need teemad, mille osas on Euroopas tõendeid juurde vaja ja loomulikult Euroopa Komisjon osaleb samuti selles tegevuses. meie programmperioodi käigus on meil kolmkümmend neli miljonit eurot RDF-i alt saadud ja täiendavalt kolmteist miljonit liikmesriikidelt ning neljalt partnerilt Šveits, Šveitsilt, Norralt, Liechtensteinilt ja Islandilt ning selle raha eest seitsmeaastase programmperioodi jooksul viime ellu terve rea tegevusi. meil on rakendusuuringud, umbes kakskümmend viis projekti kuuluvad selle alla, mida teostavad erinevatest riikidest pärit ekspertide meeskonnad ning sellel perioodil viime läbi väga paljulubavaid projekte, mida viiakse läbi regioonide, linnade, rühmades. eesmärk on kasutada neid tõendeid, mis on välja töötatud selleks, et anda Euroopa perspektiiv teatud ähm, tegevustele, poliitikatele, mida teostatakse äh, kogu selle tegevuse toetamiseks koostame andmebaasi ja täiendame seda täiendavalt uute indikaatoritega, mis on vajalikud Euroopas ning meil on ka terve rida töövahendeid, mis aitavad meil läbi viia analüüse. mõte on siis koguda teavet, infot, mida on saadud erinevate projektide käigus, selleks et parandada ja tõhustada erinevaid äh, poliitikaid. meil on umbes kuuskümmend suuremat projekti ning äh, täiendavalt äh, ähm, toetavaks on meil, toetavaid projekte, väiksemaid projekte on meil umbes nelikümmend. ja kui vaadata, kui palju inimesi meie jaoks töötab, siis teadlaste mm, poole pealt on meil umbes neljasajast parimast teadlasest koosnev võrgustik, parimad siis antud valdkonnas, kes tegelevad territoriaal, territoriaalarenguga. ja rääkides meie töö tulemusetest, siis ähm, nende näitlis, näitlikustamiseks äh, räägiksin Atlasest mis äh, territoriaalselt äh, jaotab ära Euroopa, Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia jaoks. meil on praktiline töövahend mõjude, mõjuhinnangu läbiviimiseks, mis on ka väga palju huvi äratanud. ning oleme hakanud territoriaalseid tõendeid võtma kasutusele praegustes tegevuskavades, mis vaatavad tulevikku töötades välja eh, tulevasi mm, struktuuripoliitikaid, nii et me järk-järgult küpseme, see ei ole midagi sellist, mis toimub eh, ootamatult üleöö, aga tõendite mm, põhise otsuse langetamise mm, tegevus ja haare vähemalt meie ringkondades järjest laieneb vaatame tulevikku, töötame eh, Espon kolme rakenduskava kallal. Eh, selles osaleb kolmkümmend kaks riiki ning võtmesõnaks, mis on jäänud kõlama peadirektorite koosolekutelt, on nimelt see, et eh, aeg on ajakohastada Esponi programme jutte käib mitte põhialustest, jutt käib endiselt teadmistest, aga teadmussiire peab paranema ning äh, paranema peab ka territoriaalsete arengusuundade analüüs ja arvessevõtmine ning oluline on ka vähendada halduskoormust, mis äh, kaasneb Espani programmidega, kuna meil on kolmkümmend kaks riiki erinevad projektid, siis kõikides riikides on vaja loomulikult äh, nii-öelda järelevalve, finantsjärelevalve eeskirju, mis peavad ühtlustuma, muutuma selgeks. ja rääkides tulevikust, äh, see on veel ettepanekute faasis, aga põhimõtteliselt soovitakse, et meist saaks äh, selline Euroopa teadmiste mm, tootja ehk Euroopa territoriaalse ühtekuuluvuse seirekeskuseks võiksime muutuma, see nimi on loomulikult veel lahtine, eks, eks näeb, mis selleks nimeks lõpuks saab. ja rääkides muutustest, mainisin juba osasid, mis puudutab just regioonidesse jõudmist ja, ja rääkides äh, finantseerimisest, siis me sooviksime palju sihtotstarbelisemat tööd teha selleks, et töötada välja just sellised tooted ja, ja töövahendid, mis praktikas on hästi kasutatavad. üks asi, mis on jäänud Estboni, praeguse Estboni programmi hindamisel kõlama, on nimelt see, et me peame muutuma kiiremaks, peame kiiremini edastama need teadmised, mis on kogutud näiteks kui eesistujariik soovib oma eesistumise ajaks teatud teemat valida, siis nad võiksid pöörduda Esponi poole ja saada meilt siis sellise analüüsidokumendi selle leidmiseks. ja selles mõttes võib kaaluda ka teisi institutsioone. nii et see on üks töö, mis meil on kavas järgmisel programmeerimisperioodil ehk me peame oma sisemist suutlikkust kasvatama selleks, et teadmussiirde ja kommunikatsiooni nõudmistele vastata. ja nüüd veel lõpetuseks haldusest. ilmselt kõik, kes asjaga tegelevad, on nõus sellega, et me peaksime minema nii-öelda mm, grantidelt üle teenuslepingutele. ilmselt mm, nii saab see ka olema mõte on muuta ka institutsionaalset ülesehitust korda, et Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus oleks kaasatud, et nad on see toetuse saaja, abi saaja, kes vastutab sisu eest, kogu selle sisu eest, mis on ette nähtud Estboni tegevuskavas. nii et see on tegelikult küllaltki dramaatiline muutus. mõte on muuta, muutuda konkurentsivõimelisemaks selleks, et vastata kaasaja nõuetele, mis puudutab territoriaalset koostööd ja tõendeid selle edendamiseks. aitäh, aitäh ka teile. ja nüüd äh, annan sõna Matteo Malvanile Interactist, kes tutvustab meile oma tööd suur tänu. jätkan sealt, kus BGMLB pooleli jättis, rääkides meie nelja programmi vastastikusest täiendavusest. püüan lühidalt anda teile ülevaate sellest, millega Interact tegeleb. ilmselt enamus teist on kursis Interacti tegevusega, tahaksin teile meelde tuletada, et praegusel programmperioodil Interact ei finantseeri projekte, pakume tehnilist abi eh, teistele programmidele, mida on umbes seitsekümmend. kokkuvõtteks, rääkides Interacti rollist, eh, siis me tahame parandada kvaliteeti, mõju ja teadlikkust eh, territoriaalse koostööprogrammide kohta, kuidas me selle, seda saavutame, me teeme seda tegevuste abil, mis keskenduvad programmeerimishaldamisele, finantshaldamisele ja kommunikatsioonile. Need on need meie põhitegevused. samuti toetame makropiirkondlike regioonide väljatöötamisel mitte ainult Toona piirkonnas ja Läänemerel, vaid ka Atlandi, Alpi, Vahemere, Karpaatide ja nii edasi ja nii edasi strateegiate puhul toetame nende strateegiate väljatöötamist ja seda loomulikult koos komisjoniga. ning äh, töötame ka menetluste harmoneerimise kallal ning töötame välja uuenduslikke koostöö töövahendeid. toon teile mõned näited konkreetsetest tegevustest. tahaksin mainita programmi Closure, mis sai alguse Brüsselis selle aasta juunikuus, kus toimus väga huvitav koosolek ning see on väga tihedalt seotud ka võrgustikuga, mis puudutab ähm, audiitorite ähm, võrgustiku äh, kes tegeleb ähm, eeskirjade eiramisega, maksete peatamisega. möödunud aastal sellel teemal toimus väga oluline koosolek Viinis. kasutame just ühte töövahendit ning äh, siis jagada teavet, teadmisi selle kohta, kuidas ähm, ähm, seda töövahendit kasutada ja sellel teemal toimus meil seminar möödunud aastal Sloveenias, mis puudutab territoriaalse koostöö töövahendeid territoriaalse arengutöö vahendeid, siis äh, töötame välja artikkel kolmkümmend seitse kuus B töövahendid, mis annab regioonidele võimaluse mm, teha koostööd äh, väljaspool EDC-d. Äh, avatud uste päeval möödunud aastal oli samuti, toimus meil seminar antud teemal ning töötame välja mm, ka võimalusi mis äh, puudutab äh, nii-öelda EDC raames ähm, äh, kohalikku koostööd, rääkides programmide geograafiast, siis me toetame Euroopa Komisjoni üle-euroopaliste konsultatsiooni koosolekute korraldamisel, kus liikmesriikide esindajad saavad tulla kokku ja arutada ühiseid probleeme, mis puudutab näiteks piirkondlikke või makropiirkondlikke probleem, programme rääkides järgmisest tööperioodist, siis meil toimus seminar, kus me arutasime näiteks eh, Palma de Mallorcal järgmist eh, programmperioodi, operatiivküsimusi ning eh, mainisin ka mm, harmoneerimist, ühtlustamist, selline harmoneerimise rakendamise töövahend on üks nendest töövahenditest, mida me oleme püüdnud välja töötada ning eh, rääkides kontrolltegevusest, siis me tahame sellise parimate tavade põhise harmoneeritud eh, töövahendi välja töötada. ja loomulikult kogu selles protsessis on kaasatud kõik erinevad eh, programmid. KIP on oluline andmebaas koostöö kohta, mitte ainult ETC-ga. teavet leiate nendeks EBA CBC projektide kohta, ka vana Interregi kohta. ja on võimalik siis leida teavet projektide kohta, partnerite kohta. mõte on anda võimalus territoriaalse koostöö puhul mitte hakata uuesti jalgratast leiutama, vaid ähm, jagada parimaid äh, tavasid, kogemusi, mis on kogutud nii-öelda juba varasema tegevuse käigus arv näitajates, hetkel meil on umbes süsteemis sada projekti aasta lõpuks, sada pro-, programmi, vabandust, ja aasta lõpuks on meil umbes kümme tuhat projekti süsteemis ehk see annab teile ettekujutuse mm, nendest mahtudest, millest jutt käib ja lõpetuseks tahaksin mainida ühte huvitavat tegevust, mille me oleme alustanud koos Esponiga, selleks et näidata, et me kahepoolsed programmide vahel tõesti teeme koostööd. algatasime pilootprojekti Espon äh, kaardide integreerimiseks kiipi. mõte on tuvastada need kõige olulisemad kaardid, mille Espon on välja töötanud ja panna juurde olulised nii-öelda võtmesõnad, teemad Eh, mille kallal on töötanud Interact. Eh, möödunud aastal toimus eh, Luksemburgis selline koosolek, kus pilootprojekti tutvustati. nii et see on selline samuti oluline töövahend, mis meil on välja töötatud. möödunud nädalal toimus Euroopa koostööpäev Strasbourgis, parlamendis kümnendal septembril toimus põhiüritus mõte on jällegi teadlikkust suurendada koostöö kohta ning tuua koostöö kodanikele lähemale. kahe tuhande kaheteistkümnes aasta oli Euroopa kodanike aasta ja seetõttu oli eh, tõepoolest veelgi põhjust meelde tuletada seda, kuivõrd oluline on jõuda kodanikeni. ja eh, töötame välja ka nii-öelda hindamise töövahendid, osad uuringud lõppesid alles eile ja kolmekümnes riigis on toimunud, on kavas korraldada umbes sada üritust, mis hõlmab umbes viitekümmet viit programmi. ja rääkides tulevikust, Interact kolm, selles osas keskenduksin kolmele põhiteemale, millele me keskendume tulevikus, ekspertteadmiste jagamine ehk eh, me toetame arukat haldamist, edendame uuenduslikke lähenemisi koostöö tegemisel ning temaatilisi sidemeid koostöö tegemisel ehk me toetame temaatilisi elemente ETC-s. ning see hõlmab tervet rida meetmeid, tegevusi, kus keskendutakse makroregionaalsetele strateegiatele, uutele koostöötöövahenditele selleks, et tõustada tugevam, tugevamat koostöövaimu suurendada ning tõesti kasutada ära meie töö tulemused ning selles osas tahaksin mainida seda, et nelja programmi raames oleme loonud sellise ühisplatvormi, mille raames on meil võimalik omavahel koostööd teha, omavahel suhelda selleks, et eh, kõigepealt leida need võimalused, kus me saame vastastikku üksteist täiendada ja siis need ellu rakendada. ja siinkohal omalt poolt lõpetan ja kui hiljem on küsimusi, olen nõus nendele vastama. suur tänu nüüd Interreg, IVC ja Michel Lamblen. aitäh. meie mm, me tegutseme mitte eriti kaugel Brüsselist ja meie üritame siis õppida läbi kogemuste jagamise, kohalikel omavalitsustel on võimalik teiste kogemustest õppida. probleemid on ju meil kõigi ees sarnased, aga lahendused erinevad. transnatsionaalsed või piiriülesed programmid on meil sellised, kus koostööd saab teha distantsi pealt innovatsiooni ja teadmistepõhine majandus ning riskiennetus on kaks meie peamist tegevusvaldkonda. kõik liikmesriigid pluss Norra ja Šveits saavad seal osaleda. nüüd see heaks kiidetud projekt. peaaegu neliteist tuhat kohalikku ja regionaalset omavalitsust on soovinud programmis osaleda, kõik loomulikult ei saanud osaleda, aga üle kahe tuhande kahesaja partneri kohalikest ja regionaalsetest omavalitsustest olid oma avaldustes edukad, kakssada neli projekti on ning need katavad üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist. ning kogu eelarve umbes kolmsada kaks miljonit eurot on juba eraldatud nii teadus- kui keskkonna valdkondades. millised on peamised saavutused alates juunist kaks tuhat kaksteist? kui rääkida regionaalpoliitika tulevikust, siis projektidega oleme me alles poole peal. ning mis puudutab näiteks suutlikkuse tõstmist, siis me oleme suut-, suutlikkust suutnud tõsta, meil on üle nelja tuhande viiesaja inimese personaliliikme, me oleme välja tuvastanud üle kolme tuhande hea tegevus tava ning üle kahesaja viiekümne nendest on nüüd ka üle kantud mujale. ning eh, tuhande kaheksaja viiekümnest poliitikavaldkonnast kakssada kuuskümmend on, kaks on nendest parandatud meie poolt. mis puudutab eh, tulevikku Interreg 4C puhul, siis kõik kõik üleeuroopalised programmid peaksid tegelema temaatiliste eesmärkidega, meil paluti vaadata neid ühteteist temaatilist eesmärki ning meie programmeerimiskomitee, kuhu kuulusid kõikide liikmesriikide ja Norra ja Šveitsi esindajad, otsustasid üheteistkümnest välja valida neli. ning üritati tuua paralleele eelmiste programmide saavutuste ja nende ees, temaatiliste eesmärkide vahel. Esimene, valisime välja esimese tema-, temaatilise eesmärgi ehk teadus- ja tehnoloogiline areng, siis kolmanda ehk VKE-de konkurentsivõime tõstmine, siis neljanda, mis puudutab madala süsinikusisaldusega majandust ning neljas nendest oli kuues temaatiline eesmärk ehk keskkonnakaitse ning ressursitõhususe edendamine mis puudutab koostöö ellurakendamist, siis liikmesriikide ja komisjoniga kaalume poli-, poliitikaõpetusplatvormide väljatöötamist, nagu seda kasutatakse innovatsiooni valdkonnas teistes programmides. ja seda üritame siis kasutada ära nende nelja te teema puhul, nii teaduse, VKE-de, Mm, madala süsinikusisaldusega majanduse ning keskkonnakaitse puhul ning samuti üritame tagada, et äh, mainstreaming oleks kohustuslik komponent kõikide programmide puhul. me peame tagama, et äh, need lahendused, e-, head lahendused erinevatest regioonidest kantakse üle ka mujale. Äh, ennem ei olnud see kohustuslik, aga projektid nüüd peavad üle kandma teiste mm, regioonide paremad lahendused enda regiooni. aitäh! suur tänu ja nüüd Urbakti nimel Emmanuel Mulen. see pilt on nüüd august augusti lõpust kaks tuhat kolmteist, kus oli viimane seminar Dublini äh, keskuses Trinity kolledži juures, äh, oli kohal üle sajast linnast äh, pärit inimesi, kes on kaasatud meie linnastute tegevuskavadesse. tegelesime seal majanduskriisiga, sotsiaalsete lõhedega, keskkonnaküsimustega üritasime leida jätkusuutlikke lahendusi, osaliselt koostasid kohalikud tegevuskavad oma linnade jaoks, mis põhinesid kaasaval lähenemisel, kaasatud oleks siis kõik osapooled. see on selle Urbakti meetodi üks osa, mille me oleme varem välja töötanud. Urbakt keskendub inimestele, me ei tegele linnadega või me-, maanteedega või sildadega või kontoripinna ruutmeetritega. me investeerime inimestesse koha peal. me soovime parandada tõendite põhiliste teadmiste jagamist. et äh, viidaks koha peal linnades tõesti ellu jätkusuutlikke strateegiaid. Urbakt soovib edendada Äh, riikide vahel äh, ülest koostööd äh, linnastute küsimuses, me üritame teadmisi parandada ka poliitikute jaoks, erinevate teiste osaliste jaoks, et paraneks jätkusuutlik linnastute areng. nagu ma juba ütlesin, kasutame me Urbakti meetodit, mis töötati viimase kümne aasta jooksul välja pika aja jooksul. iga kaasatud linn peab kolme aasta jooksul koostama kohaliku tegevuskava. kohalikud sidas, sidusrühmad peavad olema kava väljatöötamisse kaasatud läbi toetusrühmade. nii erainvestorid, vabaühendused, erinevate teenuste pakkujad koha peal, valitsusasutuste esindajad, kõik peavad olema kaasatud. mida me oleme saavutanud senini? viis tuhat inimest iga suurusega Euroopa linnadest, ka väikestest ja keskmise suurusega linnadest, on Urbakti kohaliku tasandi toetusrühmadesse kaasatud, suurem osa kohalikest tegevuskavadest on vähemalt kaks aastat pärast vastuvõtmist juba vähemalt osaliselt ellu rakendatud. me toetame kohalikku toetusrühmi läbi nende ülikooli toetuskavade ning riik, kohalikus keeles peetud koolituste. hiljuti pidasime valitud inimeste jaoks ka koolituse, sest nemad on ju tegelikult need, kes otsuseid vastu võtavad, nagu me teame. meie tulemused anname edasi kõikidele linnadele, mitte ainult nendele, mis said osaleda meie projektides mõned teist olid kohal, kui me tutvustame, tutvustasime kaheksateistkümnendal juunil Brüsselis oma viimast üllitist äh, tulevikulinnad, kohene tegutsemine. seal oli kuus temaatilist äh, raportit selle kohta, mis on linnade jaoks tänapäeval oluline. ehk siis sotsiaalne innovatsioon, energiatõhusus, äh, väik-, vähenevate linnade tulevik, sest neid linnasid on päris, päris palju, siis liikuvuse parandamine, lõhestatud linnad ja paremad töökohad linnades olid järgmised teemad. kahe tuhande kahekümnenda aastani kavatseme tegutseda veel tulemustepõhisemalt. me ei keskendu ainult tegevuskavadele, vaid ka linnastute projektide ja strateegiate ellurakendamisele. me soovime tugevdada oma sidemeid ühtekuuluvuspoliitikaga ning selle uute linnastu instrumentidega. me soovime kohaliku tasandi kapatsiteeti suurendada, sest see on võtmetähtsusega edu saavutamisel. soovime edendada koostööd ähm, linnade regionaalsel ja Euroopa Liidu tasandil, et, et saavutada integreeritud ja jätkusuutlik Eh, linnastute areng, soovime koostööd teha rohkem eh, liikmesriikide ja regionaalset, regiooni tasand, tasandi poliitikutega. ning kokkuvõtteks meie loosung on, et eh, Urbat on järgmisel perioodil, kaks tuhat kolmteist kuni kakskümmend, pühendunud sellele, et et paremini ellu viia neid tegevuskavasid Euroopa Liidus. suur tänu kõigile nende ettekannete, ette, ettekannete eest. me teoreetiliselt küll teame, et te olete olemas, aga nüüd, nüüd kuulata, mida te tegelikult olete juba territoriaalse koostöö valdkonnas ära teinud, see on ka meie jaoks väga oluline. loodetavasti tulevikus suudate vastu astuda uutele väljakutsetele ja olete sama tõhusad oma tegutsemises, nagu te seda praegu olete. nüüd on sõna saadikutel, esimesena Marie-Therese Sanchez-Smith ja siis kolm kolleegi, kolm kolleegi soovivad sõna kokku. suur tänu. ma tahaksin ühes teiega tänada äh, sõnavõtjaid selle eest, et nad äh, tulid meile rääkima oma tegevusest, need on meie silmis väga olulised programmid ning äh, neid tuleks äh, pisut äh, paremini selgitada ja nad peavad ennast tõestama praegusel kahtluste ajastul. tegu on siis neli, neli erineva programmiga ning need sõnavõtud, mis selgitasid nende tegevust, olid samuti olulised, et me teaksime ka kvantitatiivselt, mida nad esindavad, see on samuti oluline. praegusel hetkel äh, on programmi eelarve nelisada viiskümmend miljonit eurot ja see on samas väga väike protsent territoriaalsest koostööst. ning äh, kui me vaatame kogu eelarvet äh, regionaalsest äh, koostööst, siis see on tõepoolest null koma üks, null koma kaks protsenti. kuid samas te näitasite meile kujukalt, et teie tegevus on olnud aktiivne Eh, nagu eh, eh, me seda enne juba arvamis, arvasimegi, nii see näitab, et kohapeal tegutsejad on tõesti, nende roll on väga oluline ja see Espan näitab muidugi meile, milline olukord on piiridel, praegusel hetkel on see väga haruldane meil on väga vähe informatsiooni selle kohta, mis toimub äh, piiriüleselt, Interact äh, pakub välja erinevaid võimalusi äh, ühiste projektide väljatöötamiseks ning mis üritab koostööga nähtavamaks muuta European Comparison Data kampaaniale, mis käivitati siis natuke aega tagasi nüüd inter-, see, mis Ehm, räägib siis kogemuste paremini kasutusele võtmisest, see aitab meil õppida ka minevikust eh, ning eh, samuti siis eh, puudutab koostööd linnade vahel. me oleme veendunud, kolm institutsiooni, nõukogu, komisjon ja parlament ei kahtle programmide kasulikkuses sugugi, see on hea Need pädevused on, millest te rääkisite, on pisut arenenud, ma sooviksin äh, suurem, paremaid, rohkem detaile, kui te räägite innovaatilistest meetoditest, äh, samuti äh, tõhustatakse ka nende programmide abil maapiirkondade ja linnapiirkondade vahelist koostööd. ma sooviksin Interacti pealt, poolt kõik käest kõigepealt küsida, et kuidas te mõju, iseloomustaksite European Compression Data mõju Eh, eriti eelarve küsimustele ning härra Lamblin eh, eh, on välja pakutud viiskümmend miljonit ultra perifeersete piirkondade arendamiseks, kas te teate, kuidas see programm hakkab toimima, kuidas seda arendatakse, mis puudutab ERVAK-i Eh, siis eh, tema, teie uued pädevused puudutavad maapiirkondi, räägime sellest hiljem pisut, mida te arvate eh, sellest, mis on Prantsusmaal tehtud rüüraktiga, kas te, kas teil on oma uute pädevuste kohta uusi andmeid ning mis puudutab määr, määrust punkt viis ütleb, et eesmärgiks on tõhustada riigiüleseid ja regiooniüleseid äh, sidemeid, äh, kuidas oleks võimalik kutsuda regioone üles, et äh, nad alustaks siis regioonidevahelist tõhusamat koostööd, nagu te teate, oleme me siin Euroopa Parlamendis saadikud ning sooviksime näiteks jälgida Erasmuse projekte, te rääkisite siin pilootprojektidest kuna Euroopa Komisjon äh, on äh, leidnud, et teie äh, programmid on kõige paremad nende algatuste läbiviimiseks. ma tahtsin, et te räägiksite täpsemalt heade tavade vahetamisest. tahaksin öelda teile ka seda, et meil on ka Euroopa Komisjonist siin keegi, Vicente Rodriguez nii et teie küsimused ja kommentaarid võivad olla suunatud ka komisjonile. härra Van Nistelrooy. suur tänu info eest ja võimaluse eest, et olete siia tulnud ja meil on võimalus teiega mõtteid vahetada hetkeolukorra kohta. ja see, et eh, ka komisjoni esindaja kohal tähendab, et eh, debatt on viljakas. olles kuulanud eh, Äh, möödunud või kaks nädalat tagasi äh, Barroso kõnet, äh, siis kuulsin seda, et ta rääkis sotsiaalsest sidususest, rääkides strateegiast Euroopa kaks tuhat kakskümmend, aga need teemad, millest meie siin rääkisime, ehk territoriaalne ühtekuuluvus, eeldab seda, et meil on vaja erinevate programmide raames instrumente äh, uuendada, teha rohkem koostööd Euroopas selleks, et tekiks vastastikune täiendavus. sellest ei rääkinud Barroso mitte midagi. sellest polnud juttugi. Teie tööst ei maininud ta sõnakestki. Te tulite täna siin välja ilusate ettekannetega, koostate suurepäraseid aruandeid, aga mis neist edasi saab, need ei jõuagi Euroopa juhtide ette. nii et äh, ma ei tea, kas see on nüüd alt üles või ülevalt alla lähenemine, aga minule tundub, et teie töö on oluline. see on, on oluline võimalus, töövahend inimestele, kes kohtadel tööd teevad, oma tööd paremaks muuta. ja minu küsimus on selline, kas kriisi tõttu on olukord selline, et, et kõik räägivad ainult kriisist ja, ja sellistest teemadest, kriisiga seotud teemadest ja sellised äh, suurepärased olulised infot sisaldavad aruanded, mis räägivad arengust, sellest, et Euroopa peaks muutuma sidusamast, sidusamaks ja et kuidas on võimalik anda riikidele, regioonidele paremaid võimalusi selleks, et, et äh, toime tulla demograafiliste muutustega. Äh, et sellised dokumendid jäävad täiesti tähelepanuta. ma ütlen, et te teete suurepärast tööd, aga mida te üheskoos suudaksite ära teha selleks, et teie töö tulemused jõuaksid äh, poliitikakujundajate ette. meie oleme valmis teid igati toetamine, toetama selles, et teie töö tulemused jõuaksid sinna, kus vaja. sest sellist arutelu on meil Euroopa Liidus vaja. ja äh, kallis Euroopa Komisjoni esindaja, kallid sõbrad Euroopa Komisjonist, meil on vaja tegev-, tegusid äh, meil on vaja muutuda nähtavamaks äh, selles valdkonnas, sest äh, hetkel on siin suuri puudujääke, aga mm, aeg on kätte jõudnud, määrus on olemas, äh, raha on olemas. kas me lõpuks näitame, et see on üks oluline rahaline vahend, mille Euroopa Liit lauale paneb selleks, et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 Eh, mis puudutavad Euroopa regionaalpoliitikat. regionaalpoliitika on olnud, eh, võtnud eh, uusi varjundeid. et kas olukord on nii või alati pärast vana eelarveperioodi lõppu ollakse hirmul, kas neid ikka pikendatakse, neid projekte äh, nii et tekib küsimus, kas tegemist on heade, stabiilsete äh, programmidega või on tegemist äh, millegi sellisega, mida tahetakse muuta. nüüd äh, on meil jälle üks eelarve, pikk eelarveperiood lõppemas ja siin tuuakse välja uued kohustused jälle. ma ei mäleta, kuidas oli lugu ühe ilusa mm, majandusprogrammiga, mis rääkis piirkondadest, majandusest ah,, piirkonnad äh, majandusliku muutumise taga. Äh, see oli üks äh, huvitav projekt, mille taga oli ka Interact. aga nüüd räägitakse muuhulgas ka veel makropiirkondlikest elementidest, Erasmus kohalikele omavalitsustele mis on kõik head tegevused, aga jõuavad ehk pisut liiga hilja kohale. ja siit ka minu esimene küsimus, võib-olla see on poliitiliselt raske küsimus, aga mida peaks muutma selleks, et need programmid muutuksid stabiilseks või, või ongi nii, et alati peame ootama uut perioodi ja vaatama, kas pikendatakse või ei pikendata äh, ja olge nii kenad, öelge mulle ja kolleegidele, selgitage lihtsalt, kust raha tuleb, kas see on, tegemist on rahvusvahelise rahaga, Euroopa rahaga, programmide rahaga, kuidas, kuidas see kõik töötab? Teie tulemused, nagu me kuulsime, on suurepärased, aga paljud meist ei tea, kust tuleb see raha nende jaoks, kus on rahastamisallikas, nii et palun selgitage väga lihtsalt, kust tuleb raha Espanile, Interactile ja teistele, kuidas te äh, raha saate ja, ja kuidas te seda kasutate, see on äh, oluline küsimus, mida tahtis teada ka Mari-Terees. tundub, et rohkem keegi sõna ei soovi. ja seega annan sõna neljale direktorile ning seejärel Euroopa Komisjoni esindajale, kes soovib esimesena vastata Hispaania esindaja. aitäh! kust tuleb siis Espani raha seitsekümmend viis protsenti RDF-ist ja kakskümmend viis osalevatelt riikidelt? seirekomisjon on otsustanud, et kui on tegemist tõenditega, millel on selline üle-euroopaline eh, tähendus, eh, siis on mõtet panna raha kokku selleks, et teha rakendusuuringuid. nii et äh, need uuringud äh, sellisel juhul saavad Espanil sajaprotsendilise toetuse, kui on ähm, tegemist projektiga, millest saavad kõik kasu. seitsekümmend viis protsenti siis tuleb äh, RDF-ilt, Brüsselilt. kahjuks ei ole, ei ole kõnelejal mikrofoni küsimuse esitajal no, no. I think we need the commission This to answer is not enough. sellest vastusest ei piisa. jah, te vastasite selgelt, aga ma paluksin komisjonil eh, täiendavalt selgitada seda küsimust. palun, komisjon, selgitage finantseerimisküsimusi, rahastamisküsimusi, mis puudutavad eh, laiemalt üle-euroopalisi projekte. aitäh territoriaalkoostöö projektide jaoks on oma eelarve ette nähtud. nii et, et territoriaalse koostöö eelarve läheb nendele neljale e, programmile, mille raames territoriaalse koostööd finantseeritakse e, kuni e, seitsmekümne viie protsendi ulatuses finantseerime meie ja kahekümne viie protsendi ulatuses panustavad liikmesriigid kuidas äh, äh, jaguneb äh, siis eelarve nelja programmi vahel, kas see pühendatakse liikmesriikidele või mitte, vist mitte, see ei lähe vist liikmesriikidele, vaid pigem programmidele. kallid kolleegid, me toetame kolme territoriaalse koostöö arengusuuna jätkumist, riikide ülene, piiriülene ja regioonideülene koostöö on siis need põhisuunad ja rahastamise allikaks on ERDF. sõna on uuesti teil. jah, teen lühidalt. rääkides stabiilsusest, kus on stabiilsust rohkem vaja, siis Esponi nimel võin öelda, et tõesti seda äh, stabiilsust, pikaajalisust on vaja selleks, et töötada välja ja arendada pikaajalisi eh, trende. sellised programmid nagu meie programm vajavad stabiilsust. meil on see seitsmeaastane eelarve, pikaajaline eelarve periood, aga loomulikult on halb, kui on ebakindlus selles osas, kas järgmisel perioodil jätkatakse toetamist või mitte teadmussiire on kahtlemata kõige suuremaks väljakutseks, mis meie ees seisab. teatud mõttes tuleb leida piisavaid vahendeid sellise eh, valdkonna toetamiseks. senini ei ole seda suudetud. Eh, praegu on selline fifty-fifty olukord, jah teadmisi võib olla nii palju kui võimalik, aga need teadmised peavad jõudma ka poliitilisele areenile, et nendest abi oleks. Nad peaksid seal olema nähtavad ja, ja erinevad poliitilised tuuled, mis puhuvad, võib-olla ei ole väga soodustanud nende teadmiste kohale jõudmist. härra Mr. Roy, meil oli programm teadmiste piirkonnad. aga oli selline programm, aga nüüd on see kuskile kaotsi läinud teie erinevate programmide vahel. kas te teate, mis sellest on saanud? ma näen, et komisjoni esindaja soovib sõna, võib-olla te vastate küsimusele, kuhu on jäänud see regions for knowledge? majanduslike muutuste regioonid eh, koondavad teadmised erinevatelt koostööprojektidelt kokku. see käis eh, teadusuuringute peadirektoraadi alla ja, ja nüüd eh, toetatakse seda territoriaalse koostöö eelarve alt. kes veel soovib sõna lisaks Pete Melville, härra Malvani? jah, omalt poolt ütlen täienduseks, rääkides Interactist, siis kaheksakümmend viis protsenti tuleb RDF-ilt ja viisteist protsenti liikmesriikidelt meie puhul. ja veel mõne sõnaga tahaksin mainida Euroopa koostööpäeva teemat. pikaajalised investeeringud inimestesse ja taristutesse on ääretult oluline selleks, et teha territoriaalset koostööd, on vaja aega. ja aja jooksul ähm, tegevused arenevad, neid arendatakse edasi ja, ja alles aja jooksul näeme me neid tulemusi, tulemusi, ähm, mida meie soovime saavutada, on see, et jõuda lähemale kodanikele. ja nii nagu härra Schmidt ütles, me alles tegeleme sellega, et äh, hinnata ellurakendatud tegevuste tulemusi. samas oluline ei ole mitte ainult äh, kvantiteet, vaid ka kvaliteet ehk mõju. ja tegelikult ei tohi ära unustada seda, et tegemist on alles äh, selle tegevuse teise rakendusaastaga ja kindlasti tulevikus näeme me palju rohkem tegevust selles valdkonnas ja näeme ka, mida kohtadel inimesed on ära te teinud ja milline on siis territoriaalse koostöö lisandväärtus. aitäh, Michelle Lamblin, palun. Uh, I am sure that with ma olen kindel, et, uh, et see viiskümmend miljonit eurot uh, tähendab üks koma viis uh, tuhandikku kogu tegevuskavast. me saame palju paremaks muuta üldeelarvet, mis on umbes kakskümmend kolm miljardit. kuid selleks on meil vaja paremat, meil peab olema paremaid suht- parema kommunikatsioonivõimalusi, vajame koostööd nii parlamendi kui regioonide komiteega. meie koostöömaailm on selle väikse eelarve tõttu väga pisike ja sellega seoses on meil väga raske eh, tõendipõhiselt tegutseda, Euroopal on vaja koostööd, see on meie jaoks loomuline, teie jaoks loomulik, sellepärast et, et selles väikestes eh, ringkondades koostöö toimub, kuid eh, erinevates piirkondades, riikides äh, ei ole koostööd e, väga loomulik nähtus ning nüüd see, mis puudutab siis süsteemi, mis saaks selleks muuta, siis e, mina arvan, et e, meie koostööd ka tegelevad äh, organisatsioonid, meil on vaja nii-öelda sundida sügava laienemisele, me peab, tuleb sundida äh, head tavad viia sisse oma tegevusprogrammidega, programmidesse. võib-olla oleks vaja kohustust näiteks, et otsustatakse, äh, otsustatakse vaadata üle head, mujal eksisteerivad head tavad, enne kui hakatakse muid öö, öö, Äh, üritatakse midagi uut ja eriti innovaatilist hakata leiutama. meil äh, äh, praktiliselt alati kõik head tavad viiakse üle ka järgmisesse põlvkonda, sest häid tavasid on võimalik edastada, kuid need ei panda, rakendada ellu koheselt. kõigepealt äh, Eh, tuleb neid tutvustada, siis kohalikud omavalitsused otsustavad, kuidas see heade tavade eh, eh, ülevõtmine rahastatakse, kuidas seda rahastatakse, kuid kui näiteks te panete praktikandi selle töö juurde, kui te vaatate neid suurepäraseid mõtteid, mida rahastati Euroopa Liidu rahadega, see on haihtunud riiklikus pressis või riiklikus fondis nagu äh, hommikune kaste Euroopa Liidus äh, raha äh, antakse üle, kuid mis edasi saab, seda ei tea enam keegi, tundub nagu ei olekski enam kohalikke programme, kuid samas on siiski olemas, nii et see tundub võib-olla kõik väga tehniline olevat, kuid samas on see väga tähtis, aitäh um,. Yes, uh, uh Emmanuel Muller. Yes, thank you uh.... suur tänu. mis puudutab stabiilsust, siis see on väga oluline küsimus on väga äh, pikka aega võtab selleks, et uut äh,, uusi, et uute innovat-, innovatiiviste mõtetega välja tulla. ning äh, mis puudutab osal-, osaluspõhist lähenemist äh, ja nii edasi, need on kõik arendatud viimase kümne aasta jooksul, ei ole äh, võimalik mõelda, et paari-kolme aastaga on võimalik midagi välja töötada, aega läheb väga palju, ma olen nõus sellega, mida ütles Michelle. meie eh, no väga väikesed programmid, meie oleme need, kes eh, toetavad innovatsiooni ja küsimus on pigem selles, kuidas me, meie innovatsioon innova,, eh, innovaatilise programmid oleks võimalik uute laiapõhjalistesse, uutesse laiapõhjalistesse programmidesse kaasasta, seda ei ole väga lihtne teha. nüüd, mis puudutab äh, siis äh, neid, kes on ametisse valitud, näiteks äh, Erasmus saadikute jaoks, mida me siis tegime, oli see, et üritasime koolituse välja töötada, kes olid need, nende jaoks, kes olid ka saadikud, kes olid kaasatud meie programmidesse. osalesid need, kelle linnad olid meie projekti kaasatud ning see tähendas seda, et koolituse vältel oli vaja koduseid töid teha ja kogemused olid väga head sellega seoses. nüüd küsimuses olid nüüd öö, äh, öö, äh, linnapiirkondade rolli üle, see on väga oluline mm, küsimus, sest äh, linnadest sõltub väga palju see, mis toimub äh, ümbritsevates piirkondades ja ka vastupidi ning äh, ning funktsionaalsuse küsimus on tegelikult võtmeküsimus, ma arvan, et just selle abil me saame me oma tööd õigesse suunas edasi arendada ka tulevikus, aitäh! suur tänu, ma paluksin ka, et ka komisjon informeeriks meid selle kohta, nende programmide uue põlvkonna kohta, kuna e, e, oleme ju üldmäärustiku välja töötanud nende programmide edasise tegevuse kohta ja sisemine eh, koostöö algab pisut hiljem kui e, mainstream programmadel, kus kaugel olete nende uute programmide väljatöötamisega? suur tänu Eh, selleks, et olla valmis eh, siis, kui see määrus lõpuks valmis on, loodetavasti novembrikuus oleme me alustanud juba mm, ettevalmistustega koos kohalike omavalitsuste ja liikmesriikidega geograafilise aspektiga tegelesime äh, nagu nelja interregionaalse programmiga, teeme samamoodi ka liikmesriikidega, tegeleme temaatiliste küsimustega ja eh, samuti eh, tegeleme ka kõik uute tegevustega, mis on välja töötatud nende programmide raames. loodetavasti ollakse valmis eh, vaadat-, vaatama üle meie programmi ja üheksa kuud on ette nähtud siis selleks, et see määrus üle vaadata ja loodetavasti juba enne järgmise aasta suve muutub see kõik tegutsemisvõimeliseks. Like and... tundub, et komisjon on valmis äh, panustama neisse programmidesse ja tundub, et programmid on õigeaegselt äh, vastuvõtmiseks valmis. kas meie poolt on veel mõni? jah. Ehm, täienduseks mõningatele parlamendiliikmete küsimustele äh, mis puudutab eh, linna ja maapiirkondade vahelisi sidemeid, siis eh, on tehtud ettepanek, et eh, regionaalne vaheline koostöö tähendab ka linnade ja maapiirkondade vahelist koostööd, me oleme seda aspekti arvesse võtnud ja oleme äh, selle komisjoni ettepanekutesse regioonide vahelisse programmidesse äh, sisse viinud, nii et liikmesriigid on need, kes otsustavad siis, kuidas nad äh, seda programmi ellu juurutavad. mul on väga hea meel selle üle, mida ütles härra Moulin. selle koolituste kohta, mida tehakse saadikutega, seda palus ka parlament, et, et, et seda tehtaks, meil on väga positiivsed tagasisidet selles osas. ning äh, mis puudutab Urbakti, äh, siis äh, on tegu kohalike toetusrühmade liikmetega, kes valmistavad ette kohalikke tegevuskavasid. see on äärmiselt kasulik tegevus ja me loodame, et eh, see jätkub ka järgmisel finantsperioodil. mis puudutab aga uusi väljakutseid ja järjepidevust, siis loodetavasti oleme leidnud tasakaalu nende vahel. selles osas on väga palju häid eh, kogemusi uut, vanade programmide eh, raames, näiteks Urbakt on keskendunud rohkem äh, linna arenguprogrammidesse ja üritab äh, suurendada teadlikkust äh, siis linna arenguplaanide parema väljatöötamise nimel ning mis puudutab nüüd meie liitrite poliitilist suunitlust, siis me, siis parlament ja ka meie üritame pisut integreerituma lähendamise suures eh, liikuda, sest arvame, et see on kõige parem viis edasi liikuda. nii eh, oleks meil võimalik ka oma suurimaid probleeme lahendada, meil on ju probleeme ka linnades eh, Eh, probleemid äärelinnades viimastel aastatel eh, olid seotud just nõrga, eh, sellega, et oli nõrk, et eelnevalt oli arendatud nõrka, mitte jätkusuutlikku poliitikat. sooviksime sellealaseid kogemusi jagada teistele, teiste liikmesriikidega. sooviksin mainida ühtlasi ka seda, et on toimunud töötubasid, mis on plaanitud, toimuvad töötoad oktoobri alguses, kus eesmärgiks on just oma vastastikune kogemuste vahetamine. et vaadata üle, mis on tehtud ja mis on mõeldud tegemiseks tulevikus. If there is no more question and comments, I would like to close suur tänu, kui rohkem küsimusi kommentaare pole, siis lõpetame selle päevakorrapunktiga suur tänu veel kord direktoritele ja loodetavasti aasta aja pärast uues regionaalarengu komisjonis saate te meie juures tutvustada oma uusi projekte. aitäh! võtame järgmise päevakorrapunkti. nimelt Andrei Kovatševi arvamus mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend Andrei. aitäh, Turuta. tutvustaksin teile praegust olukorda ja üldist menetlust, nagu te teate, siis meie komisjon on üks nendest komisjonidest, mis eelarvekomisjonile oma arvamuse esitab järgmise rahastamisperioodi kohta üks kolmandik Euroopa Liidu eelarvest on ju ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud, seega meie, meil on oluline oma arvamust ka avaldada, me toome välja ka oma peamised mured arvamuse selgituskirjas. see peamine mure on see, et me saame siin öelda ainult kas ei või jah. me peame tulema vastu Euroopa Liidu kodanike ootustele ning teiseks täitma äh, MFF-i poliitilise kokkuleppe alast parlamendi resolutsiooni juuli algusest. tuletaksin meelde, et eelmise aasta septembris äh, võttis meie komisjon suure häälteenamusega vastu selle otsuse, et kui järgmise rahastamisperioodi ühtekuuluvuspoliitika soovib endiselt olla äh, tõhus vahend äh, majanduskasvu ja töökohtade edendamiseks, töökohtade loomiseks, siis absoluutne miinimum äh, rahastamistasand peaks olema äh, vähemalt äh, siis samal tasemel, mis ta eelmisel rahastamisperioodil oli. samas ühtekuuluvuspoliitiku maksimaalne rahastamistase säilitamine on problemaatiline, eriti võttes arvesse Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, eesmärke ning territoriaalse ja regionaalse ühtekuuluvuse eesmärke täpsemalt meil on vaja edendada kõikide Euroopa Liidu regioonide kaasatust ühisturul. muidu me õõnestame Euroopa solidaarsust. samas, reaalsus on selline, nagu ta on, võttes vas-, arvesse Euroopa Parlamendi otsust, varasemat otsust, siis ma soovitan, et me kiidaksime selle ikkagi heaks sest ainult seeläbi saab Euroopa Parlament tagada Euroopa Liidu poliitikate rahastamise stabiilsuse kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning nii saame me lahti ka iga-aastaste eelarvete ebastabiilsusest. samas pole mingisugust tagatist sellele, et Euroopa Liidu poliitikad toovad kaasa ka sellised tulemused, mida kodanikud ootavad ning ra madala rahastamise tõttu on meie poliitiliste otsuste elu rakendamine ohus. see on lihtsalt tõsiasi. sellest me oleme viimastel aastatel läbirääkimiste algusest alates juba rääkinud pärast seda, kui Euroopa Komisjon esitas äh, rahast, äh, finantsraamistiku projekti. Äh, läbirääkimised ühtekuuluvuspoliitika rahastamise kohta veel käivad, homme toimub järgmine vorm ning komisjon pole veel suutnud välja tulla mõistliku uue õigusliku alusega. see tähendab, et parlamendipoolsed juulikuus vastu võetud resolutsioonis kirjas olevad otsused on senini olnud ignoreeritud ma soovin, et homme me kiidaksime heaks selle arvamuse, kus me soovime, et äh, eelarvekomisjon võtaks vastu positiivse raporti äh, juhul, kui kolmanda juuli poliitiline äh, otsus parlamendi poolt finantsraamistiku kohta, et, et selle resolutsiooni tingimused ka täidetakse. ma tahaksin tänada kõiki kolleege panuse eest finantsraamistiku aruteludesse ka kolmepoolsetel läbirääkimistel ning loodetavasti parlament suudab täita meie kodanike ootusi. suur tänu, härra Stavrakakis sotsialistide nimel. suur tänu raportöörile selle arvamuse eest, mul poleks eriti midagi lisada. Äh, arvamuses on kõik olulisem juba kokku võetud, kuid sooviksin lihtsalt öelda seda, et pärast, äh, et öelda et kolmanda juuli resolutsioonil Euroopa Parlamendist, mis puudutas siis mitmeaastast finantsraamistikku ja me jõudsime kokkuleppele eh, selle kohta, milline on tulevane ühtsuspoliitika, eh, et meie kokkulepe on ainult ajutise iseloomuga. Good morning, liberals härra Kodmanist liberaalide nimel. me teame, et äh, parlament vähemalt selles peamises numbris äh, äh, nõukoguga jõudis kokkuleppele, seda ei saa, üld seda arvu ei saa muuta. seitse protsenti on eraldatud ka tulemusreservi. võtke seda arvesse nõukogu poolt ette pandud seitse protsenti sinna tulemusreservi. muudaks ka ühtekuuluvuspoliitikale eraldatavad summad järgmiseks seitsmeks aastaks vähemalt võib tagajärg olla, et mingite rahade eraldamine lükatakse edasi. nõukogu küll suurendas seda tulemusreservi komisjoni poolt välja pakutud viiest seitsmeni, aga see öö, äh, ei ole kooskõlas meie arusaamaga teise rubriigi osas. me peaksime vähemalt mingisugust äh, arvamust avaldama selles suhtes, et rikutakse meie mõlema poolt kokku lepitud arvu. Francois proua esimees, me toetame seda raportit. kõigepealt sellepärast, et ta kinnitab meie seisukohta makromajandusliku tingimuslikkuse kohta ning sii-, ühtlasi võt-, võtab arvesse ka parlamendi resolutsiooni kolmandast juulist, mis seda et, et, tingimust kinnitab enne kõige muude ehm, nõuetega, nõuete vastuvõtmist. Cornelia Ernst. jaa, vielen dank um.... aitäh. terves reas küsimustes nõustun raportööriga. õige on see, et ähm, siin on lihtsalt probleeme. tuleb mainida ka solidaarsust on ju loogiline, et me toetame seda. see võib olla küll natukene riskantne, võib näha ju makromajandusliku tingimuslikkusega seotud probleeme, aga parlament peab näitama selgelt, et me oleme sellega nõus, see peab olema oluline ka triloogis. üldiselt nõustume raportööri ettepanek, Äh, selli-, sellises vormis, aga tegelikult me ei saa raportööri poolt välja pakutut heaks kiita. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna selles küsimuses? ei. Andrei soovib reageerida. teen lühidalt. tuletaksin meelde, et meil on lihtsalt tegemist heakskiidumenetlusega, me peame eelarvekomisjonile lihtsalt ütlema ei või jah. jah ja alternatiiv on ei. ja siis me peame ootama, mida eelarvekomisjon otsustab, aga praegusel hetkel toimuvad ka kolmepoolsed läbirääkimised, kõik, mis te mainisite siin seitsmest protsendist tulemusreservist, makromajanduslikust tingimuslikkusest ja, ja muust, need kõik on osa triloogist. parlamendil on oma mandaat, mille põhjal ta nõukoguga läbi räägib. ja see ei ole mõjutanud eriti minu arvates eelarvekomisjoni tööd. ma üritasin siin arvamuses välja tuua üldise olukorra ning lõpetuseks öelda, et jah, me peame suhtuma positiivselt, andma oma nõusoleku eelarvekomisjoni töös, tööle ja peame eeldama, et triloogi käigus parlamendi jaoks need vaidlused kõik lõpevad positiivselt, et leitakse hea lahendus. selline on praegune olukord. meie komisjon on vist ainuke, kes oma arvamust esitab eelarvekomisjonile see on ka õige, sest kolmandik rahast läheb ju ühtekuuluvuspoliitikale. seega see küsimus puudutab meid vägagi. nii palju praegu minu poolt, proua esinaine. vabandust, ma ei näinud, et härra Vlasak soovis ka sõna ECR fraktsiooni nimel. soovisin ära märkida lihtsalt, et me rääkisime sellest teemast väga põhjalikult, mõistame olukorda täiesti ning ECR fraktsioon toetab seda raportit, aitäh! ega meil otsustada midagi praegu ei olegi, peale selle, et võtke teadmiseks, et homme toimub hääletus, kui fraktsioonid peavad seda veel arutama, siis eks tehke seda. lõpetame selle päevakorrapunkti, Direkt Vooni ei ole kohal, seega järgmist punkti me päevakorras praegu võtta ei saa ette kas te olete nõus, et võtame päevakorrapunkti number kaheksa? teave meie komandeeringute kohta kolme liikmesriiki. ning samal ajal vahest keegi võtab ühendust telefoniga, et ta siia tuleks. võib-olla saame me asjadega palju kiiremini äh, ühele poole, kui alguses mõtlesime. niisiis, alustuseks Rootsi härra Stavrakakis annab meile teada külaskäigust Kirunasse. aitäh, kolleegid. meie komisjoni delegatsioon käis Kirunas. seal rääkisime me ühtekuuluvuspoliitika seirest Rootsis kogu see regioon üritab Äh, parandada oma konkurentsivõimet ning läbi tõukefondide oleme näinud, et Euroopa Liit saab mängida ka oma rolli regioonide konkurentsivõime tõstmises. mitmed kolleegid, näiteks härra Van Nistelrooy ja teised äh, panid ka sellel reisil tähele, et see piirkond on väga hõredalt asustatud ja sellest tulenevalt äh, on see piirkond mitmeti halvemas olukorras. läbi tõukefondide on regioonidel võimalik reageerida ähm, halvale inimressursilisele olukorrale ning selle tagajärgedele. eriti meie kolleeg Jens Niilsi tahaksin ma tänada selle eest, et ta tegi ettepaneku Kirunud külastada ta tegi üüratuid jõupingutusi selleks, et see komandeering toimuks optimaalselt. mida me täpselt seal Kirunas, Kirunas tegime? kolleegid, kui soovite teada, siis lugege see meie aruanne läbi, seal on üksikasjad kirjas. suur tänu, kas keegi soovib veel kommenteerida külaskäiku Rootsi? kui ei, siis mingem järgmise reisi juurde, härra Vinkler, teda ei ole kohal. Konstantsa. palun räägi Korsikast ja Sardiiniast. jah, teen lühidalt. sest äh, aruannet saate te isegi lugeda. kõigepealt tahaksin ma tänada Korsika ja Sardiinia saadikuid äh, toetuse eest. selle eest, et nad muutsid selle komandeeringu väga huvitavaks huvitav oli uurida, kuidas piiriülene koostöö toimub kahe erineva liikmesriigi, aga ka ühe saare sees. selline asi on üsna uus. huvitav oli näha näiteks toda mereparki ning seda, kuidas piiriüleseid koostööprogramme täpselt ellu rakendatakse. kolleegid, ma arvan, on nõus sellega, et eriti oluline oli selle külaskäigu juures just suhtlemine kohaliku omavalitsuse esindajatega mõlemal pool piiri, ära kuulata nende arvamused ning pidada ühisarutelusid mõlema poolega ma arvan, et kõigil oli huvitav kuulda, mida nendel inimestel öelda oli. huvitav oli kuulda ka seda, et ei olegi nii väga lihtne korraldada piiriülest koostööd isegi siis, kui kohalik omavalitsus, kohalikud omavalitsused asuvad samal saarel. tegemist on ju ajaloolise regiooniga, see regioon on endiselt strateegiliselt tähtis ja väga meeldiv oli käia seal külas, me nägime ka, külastasime ka seda mereparki, mis oli väga põnev. see on ka kirjas seal aruandes. igatahes mul on ettepanek komisjoni liikmetele, kui te järgmine kord plaanite selliseid komandeeringuid, siis eh, vaadake ka selliseid kohti, mis võib-olla esmapilgul nii põnevad ei olegi, aga mis tegelikult võiksid anda, tuua välja häid näiteid Euroopa äh, tasandi koostööst, võib-olla ka selliseid näiteid, äh, selliseid äh, piirkondi, kus on võib-olla halvemaid näiteid koostööst praegusel hetkel seal piirkonnas on seda täielikku koostööd tehtud ainult mere, ainult merepargi puhul, aga koostööd kavatsetakse laiendada. Ehm, samas see koostöö ei oleks võib-olla üldse toimunud, kuigi kui vaadata seda piirkonda, siis selline koostöö on täiesti loomulik. Like aitäh, kas keegi soovib Korsikat veel kommenteerida, Sardiiniat võib-olla? Francois Alfonsi. Francois Alfonsi, palun. kõigepealt eh, tuhat vabandust, Konstants, selle eh, telefoni pärast. see oli tõesti väga valel hetkel ning eh, tuhanded eh, vabadused ka neile kolleegidele kes ei saanud ähm, sellele äh, delegatsiooni visiidile tulla, see oli tõesti väga oluline nii meie jaoks kui ka kohalike jaoks, kellega me kohtusime. Neil oli võimalik Euroopa esindajatega otseselt äh, kohtuda. see, ta piirkonda on äh, ju iseloomustanud paljude riikide lagunemine ning sellega seoses äh, nad oodavad Euroopa peale ja, ja, ja programmide peale järgmise finantsperioodi ajaks ning Jean-Marie Ujas organiseeris seda visiiti ja me olime tõesti väga rahul sellega, kuidas see visiit äh, kujunes ning milline mõju tal oli. suur tänu. võime selle päevakorrapunkti siis äh, lõpetatuks lugeda. nüüd on veel Berliini raport, kuid kumbki neist kolleegidest, kes pidid öö, osalema, ei ole kohale tulnud. nii et öö, me teeme siis nii, et meie komisjoni liikmetele Berliini raport, härra Luhan, teie sooviksite selle esitada, palun. Da, vă mulțumesc mult, eu am fost unul dintre protagoniștii care au călătorit la Berlin. tõepoolest, ma läksin Berliini, olin delegatsiooni liige, see oli äärmiselt äh, konstruktiivne visiit, nägime, kuidas eh, Euroopa fondi võib eh, visioonikalt eh, ära kasutada ühtse projekti huvides. see, mida me nägime, oli siis majandust keskus, et luua eh, nii-öelda kaubanduskeskus selles regioonis. nägime, kuidas luuakse taristut selleks, et, et äritegevust, kaubandustegevust elustada selles piirkonnas, kasutades selleks ära Euroopa fondide toetust ning eh, nende abil eh, toetatakse uusi ettevõtjaid, luuakse nende jaoks taristu Eh, palju eh, palju huvitavamate, paremate hindadega kui eh, need, mis algselt turul olemas olid. minu meelest on see eeskujuks, võiks eeskujuks olla ka teistele liikmesriikidele, nägime, kuidas investeeriti näiteks sotsiaalsetesse taristutesse, teame, et Berliinis on palju välismaalasi, palju immigrante kellel on äh, inte-, sotsiaalse integratsiooni probleeme ning me hindasime kõrgelt seda, äh, kuidas äh, siis piirkond teeb kõik selleks, et nende inimeste probleeme lahen-, lahendada, kasutatakse selleks kombineeritult Euroopa ja kohalikke fonde. samuti toimus meil kohtumisi inimestega, kes ähm, koht-, kes siis Berliini Berliini eh, Berliini eh, eh, nii-öelda välise küljega tegelevad, Berliin oli ju kaua aastaid tõeline ehitusplats, nad üritavad seda nüüd ilusamaks muuta, meil oli väga palju küsimusi, keerulisi küsimusi, nad oskasid alati meie küsimustele vastata ja me küsis, ütlesime, et nende eeskuju võiks muutuda heaks tavaks et ühtsuspoliitika võiks äh, võtta neid eeskujuks, äh, et äh, neid häid tavasid võiks levitada riigist riiki, sest teame, et liikmesriikidel on tihtipeale probleeme sellega, kuidas kas riigi või Euroopa rahasid kulutada. me saime arutada erinevaid kontseptsioone, mille, mis oli välja töötatud koha peal, sest kui me ei räägi, kui me räägime Berliinist, vaid me räägime, siis me räägime mitte ainult linnast endast, vaid ka tema ümbritsevast äh, piirkonnast. ning äh, mis puudutab siis nüüd linna arengut, võib-olla Berliin eeskujuks hea tava levitamisel. me nägime igatahes, et, äh, et riigi raha, avaliku raha kasutatakse hästi ära, kontroll toimib väga hästi, kontrollitakse hästi seda, kuidas raha kulutatakse võttes sealjuures arvesse seda, kuidas bürokraatiat võiks vähem olla, nägime, kuidas mm, võib äh, praktikas tegevus muutuda lihtsamaks, sujuvamaks. nägime, kuidas oli väga palju erinevaid äh, häid tegevusi välja töötatud. loodetavasti Berliini võidakse äh, kasutada eeskujuna teiste liikmesriikide, uute liikmesriikide jaoks. palju tänu kui keegi kommenteerida rohkem ei soovi, siiski hääl on veel. aitäh. tahaksin küsida ühte asja. olen äh, rääkinud nende saadikutega, kes käisid Berliinis. nimelt, et me siin arutame erinevaid äh, temaatilisi küsimusi, eh, mis on seotud Euroopa Sotsiaalfondiga mina olen teinud ettepaneku kombineerida äh, Regionaalarengu Fondi ja äh, Sotsiaalfondi nendes linnades, piirkondades, kus äh, see tooks kaasa uusi algatusi, uusi ettevõtteid, toetaks startup'e. Berliinis oli seda kõike hästi näha, küsimus ei olnud mitte sellest, kui palju raha on ees, tuleb ESF-ist näiteks kakskümmend viis või, või, või rohkem protsenti, aga pigem küsimus oli selles, kui suur oli see ala, mis selle raha, mis sellest rahast kasu saab, Berliinis tuli see väga selgelt välja. mõnikord külaskäik sellisesse linna nagu Berliin aitab meil mõista, kuidas meie rahastamisvahendid äh, tõesti äh, loovad äh, lisandväärtust ja sünergiat. ja üheks oluliseks järelduseks, mis aruandest välja tuleb, on just see, et oluline on sünergia ja täiendavus. näiteks kui on kakskümmend viis protsenti, aga praktikas linnas koostööd ei tehta, siis ei saavutata ka mingeid eesmärke nii et Pedro, ma tahaksin kasutada sinu aruannet äh, ütlemaks, et Berliini praktika on tõesti oluline, seda tasub silmas pidada meie tulevastes aruteludes. aitäh, härra Luha, palun! Ähm, susțin întru totul ce spune äh, Lambert äh, și mă bucur că ma olen nõus sellega, mida ütles Lambert ma olen, mul on hea meel selle üle, et nähakse eh, eh, võimalust selliseid investeeringuid võtta kui head, häid tavasid, kuid ma sooviksin kasutada juhust ja öelda teile ka seda, et eh, oli erinevusi selles osas äh, mis puudutas näiteks Euroopa Sotsiaalfondi eh, eh, finantseerimise kasutamist. üks selge näide sellistes riikides nagu Saksamaal, Berliinis on võimalik eh, ehitada sotsiaalfondi rahadega ühe selge eesmärgi nimel näiteks taristuid või uusi ehitisi, kuid uutes liikmesriikides ei ole võimalik kasutada selle nimel üle viie protsendi sotsiaalfondi rahastusest. mõningates juhtudes või võimalik seda teha vaid kümne protsendi, kümne protsendi ulatuses. see võiks olla Euroopa Parlamendis kõne all. see võiks olla isegi läbirääkimiste teema veel Euroopa Parlamendi ja valitsuste vahel, eriti puudutab see ühtsuspoliitika sõprade ja Euroopa Komisjoni vahelisi läbirääkimisi ma eh, tahaks, et seda aspekti ei unustataks, sest see oleks eh, liikmesriikides väga oluline, eriti uutes liikmesriikides. mis puudutab eh, Euroopa Ühtsuse sõpru, siis see aitaks meil paremini ära kasutada Euroopa rahastamist ja aitaks meil paremini ära kasutada olemasolevaid vahendeid. aitäh, sellega on selle päevakorrapunkti arutelu lõppenud, nii nagu meil tavaks, saadame kolm aruannet et esimeste konverentsile ja komisjonide esimeestele. aga nüüd päevakorrapunkt number seitse, tegemist on Derek Vooni raportiga ning hoianda, hoiatan koordinaatoreid. võib-olla te saate koosolekut alustada pisut varem kui kell kuus, palun võtke seda arvesse, aga nüüd härra Voon, palun, sõna on teil. aitäh, esimees kõigepealt ähm, vabandan, et jäin äh, pisut hiljaks ja pidite ähm, minu taga ootama. põhjus, mis ma hilinen, on see, et tulin just äh, meie tööpartei äh, konverentsilt ja kohtusin ka härra Andoriga selleks, et arutada sotsiaalfondi teemasid ning tutvustada võimalusi, kuidas liikmesriigid saaksid ära kasutada vahendeid põhimõtteliselt see dokument, mis kolleegid teie ees on, on väga oluline raport. me oleme kõik teinud äh, palju tööd äh, MFF-i teemadel, pidades läbirääkimisi ja äh, MFF-i määruse arutelud loodetavasti tulevastel nädalatel lõpevad ja saame alustada tööd programmide kallal ka liikmesriigid ja regioonid peavad ju olema valmis äh, selle tööga selleks, et nad kohe aastal kaks tuhat neliteist äh, saaks hakata äh, programme kasutama. meie raport on hetkel nii-öelda töödokumendi faasis. selles töödokumendis tegeletakse mõningate küsimustega, mis võivad mõjutada liikmesriikide valmisolekut hakata kasutama uue ühtekuuluvuspoliitika äh, Ähm, programmiperioodi võimalusi. nii et see räägib siis järgmisest programmiperioodist, rõhutame vajadust õppida varasematest äh, nii edulugudest kui vigadest, äh, selleks, et mitte korrata tehtud vigu ja selleks, et, et äh, ellu rakendada need näited, mis olid edukad. iga liikmesriik ja regioon omab mõju sellele, kas vastav regioon või liikmesriik on valmis uueks ühtekuuluvuspoliitika programmperioodiks ja see mõjutab ka majanduslikku olukorda kõikides liikmesriikides ja, ja regioonides, kuna majanduslik olukord erinevates regioonides ja liikmesriikides on erinev, siis kindlasti ei ole oodata, et kõikides liikmesriikides eh, kasutatakse neid vahendeid ühtemoodi või et ka kas või nii-öelda organisatsiooniline kord on kõikides eh, kohtades ühetaoline üks teema, millega tegelesime, oli partnerlusleping, liikmesriigid peavad hea seisma selle eest, et nad kaasaksid piirkondlikke ja kohalikke partnereid partnerluslepingute koostamisse. Mm, hetkeolukord liikmesriikides mm, on erinev, oluline rõhutada seda, et nad kaasaksid oma kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja rääkides uutest meetmetest, mis on määruses välja pakutud, tehtud, siis need on oluline ära kasutada, ära kasutada kõik need uued võimalused, mis on välja pakutud. nii et ähm, kutsume üles liikmesriike neid kasutama, sest kui neid uusi võimalusi ära ei kasutata, siis ei ole mõtet neid ka ju lülitada määrusesse ning tegeleme ka tulevaste võimalustega, näiteks lihtsustamise osas vaatame, mm, kus on liikmesriikidel ja piirkondadel võimalik äh, lihtsustamist saavutada, muuta olukorda lihtsamaks taotlejatele ja e, tegeleme ka e, temaatilise kontsentre-, kontsentreerumise küsimusega ja vaatame, kuidas e, liikmesriigid saavad toime tulla nende erinevate tingimustega, mis on esitatud. ehkki küsimusi on esitatud palju ja rohkem, kui meil hetkel on vastuseid, aga me vaatame, kuidas ettevalmistustööd liikmesriikides edenevad ja oleme omalt poolt tõstatanud eh, need küsimused ja probleemid, millele tähelepanu tuleb pöörata. ja ka meil olid kõnelejad Austriast, Walesist eh, siia täna kutsutud, et, et nad tutvustaksid meile eh, olukorda oma riikides ja kõike seda, mida nemad on ära teinud selleks, et olla valmis uueks ühtekuuluvuspoliitika programmperioodiks aitäh, annangi sõna mõlemale külalise, külalisele, kelle Derek Vaughan on täna siia kohale kutsunud ja siis saavad sõna variraportöörid. kõigepealt saab sõna härra Markus Gruber Austriast, kes on Convelapi tegevdirektor. palun. aitäh, et olete kutsunud mind täna siia selleks, et arutada seda, mil määral liikmesriigid on valmis uueks ühtekuuluvuspoliitikaks ühtekuuluvuspoliitika programmperioodiks. aga lähen nüüd üle oma emakeele peale, mis on äh, minu jaoks äh, lihtsam. niisiis äh, uue ühtekuuluvuspoliitika programmperioodi ettevalmistustööd ja, ja valmisolekut selleks tuleb ähm, vaadata õiges ähm, kontekstis, õigel taustal, mõeldes Austria äh, peale, siis meil on äh, föderaalne valitsus üheksa ähm, provintsiga ja see on oluline aastaid tagasi oli igal provintsil oma tegevuskava. jutt käib ühest koma kaheksast eh, miljardist eurost eh, e SF-i ja RDF-i eh, poolt, mis on umbes sada seitsekümmend üks miljonit aastas. Austria jaoks on üllatav see, et tasakaal nende kahe vahel on selline, et, mm, et tõesti maaelu arenguprogramm on, on väga suur. meil on äh, piir seitsme teise liikmesriigiga, mis tähendab seda, et me asume väga heas äh, kohas äh, selleks, et osaleda Euroopa territoriaalse koostöö programmides. ja nüüd lühidalt oluline on see, et jutt käib väikestest programmidest. varem nad jagunesid üheksa erineva provintsi vahel ära, igal üheksal provintsil olid omad eripärad, omad probleemid ja nüüd tuleb vaadata, millised on möödaniku õppetunnid, millest tasub õppida, õppida, mida tuleks vältida. me oleme tõesti eh, programmeerimistööd parandanud selleks, et saada suuremat paindlikkust, võimaldada suuremat paindlikkust. samas on tegemist väga keeruka valdkonnaga, eh, ka õigusaktid selles valdkonnas eh, on muutunud. oleme püüdnud äh, siis kokku panna kõik need üheksa programmi äh, üheks suureks programmiks, mis hõlmab kogu Austriat. nii palju siis ettevalmistustöödest, meil toimus pikk poliitiline arutelu sellel teemal, et, ähm, et luua ainult üks üleriigiline programm, see otsus langetati alles juulikuus mis omakorda mõjutab valmisolekut, ettevalmistustöid. ja meil on ka oma reformikava. meil on kõrgemad lävendid eh, nii-öelda standardprojekti eh, mahtudele ja alati on äh, programmide organiseerimise ja haldamise küsimused väga aktuaalsed. ka siin on äh, näha sisulisi muudatusi. meil on partnerlusprogrammid, äh, tegevuskavad, partnerlusleping. Austrias on, kannab nime strateegia kaks tuhat kakskümmend meil on nii ülevalt alla kui alt üles elemente, kõik äh, nõuded äh, loomulikult peavad olema täidetud, arutelud olid meil väga laiaulatuslikud kus fookusrühmad tegelesid erinevate teemadega, mm, toimusid erinevad äh, konsultatsioonifaasid ning esimene äh, projekt äh, konsultatsioonide tulemustest äh, avaldati juunis. sellele järgnesid jällegi avalikud konsultatsioonid ja seejärel konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga. me oleme ambitsioonikad ja loodame, et, et lõplik projekt valmib aasta lõpuks. ja loomulikult ootame selle kohta tagasisidet, et saada teada, kas äh, me oleme äh, sisulise poole pealt äh, kõik hästi kokku pannud. meil käib jutt neljast-viiest ühte fondi hõlmavast programmist, üks ESF-i programm üleminekuregioonidele Äh, loomulikult see on hetkeolukord, siis on äh, seitse äh, Euroopa territoriaalse koostöö programmi. tegevuskavade kokkupanek käib, aga pisut oleme Äh, ajast maha jäänud, äh, tähtaegades maha jäänud võrreldes varasema programmperioodiga ja seda osaliselt seetõttu, et olukord on muutunud. Äh, tänu sellele, et meil on nüüd üheksa programmi asemel üks ühtne programm, eesmärk on selline, et loodetavasti aasta lõpuks, võib-olla ka järgmise aasta esimese kvartali jooksul valmib siis meie lõppversioon. regionaalarengu programm ka veest, veemajandusest ning raport, mis puudutab territoriaalset mõõdet ja uute instrumentide rahastamisvahendite kasutamist siis Austrias äh, me oleme pisut tõrksad äh, uute rahastamisvahendite kasutamise osas, nimelt äh, selles mõttes, et meil on kahtlusi, kas nende kasutamine on piisavalt lihtne. Austrias me oleme pigem keskendunud alt üles projektidele. meil on sellise lähenemisega regionaalarengu kontekstis just olnud väga positiivseid kogemusi seetõttu me, me ei ole huvitatud eh, sellest, et, eh, et kõike uuesti muuta, täiesti ringi teha. arutelud käivad eh, muidugi selles osas, mis puudutab uusi rahastamisvahendeid, arutelud käivad nii riiklikul tasandil kui piirkondlikul tasandil aluseks võetakse loomulikult äh, see kogemus, mis on saadud äh, senini nende vahendite kasutamisel. rääkides väljakutsetest, siis probleeme valmistab paralleelsus äh, praegu kehtiva programmi ja, ja uue programmperioodi vahel tuleb minna üle uuele planeerimisprotsessile mis hõlmab nüüd tervet siseriiklikku tasandit. ja siin on oluline tagada see, et õiged inimesed saaksid õigetele kohtadele. ka Euroopa nagu määrused muutuvad üha keerukamaks. kõige selle tulemusena tuli arutelude käigus välja, et need uued valikud ja äh, instrumendid on äh, nüüd alles äh, oma kuju võtmas. ja ka tähtajad on küllaltki pakilised üheks probleemiks on Euroopa Liidu konkurentsi eeskirjad, konkurentsiõigus, eeskirjad, mis äh, sellest tulenevad. üha rohkem äh, sätestatakse piiranguid osalemisele ja, ja, ja kitsam on ka seaduse tõlgendamisvõimalus Mm. valmisolek äh, uueks programmperioodiks. Mm. me oleme näinud äh, sellist suurt vastasseisu nende poolt, kes peavad raha väl-, välja käima ja, ja ka äh, ei ole näinud suurt indu inimeste poolt osalemaks uutes projektides et selline vastuseis on suureks probleemiks. nii et me peame leidma võimalusi, kuidas oma inimesi motiveerida kõige selle, kõige selle jaoks on loomulikult vaja ka e, eelarvevahendid kättesaadavaks teha. nüüd lühidalt e, territoriaalsest ühtekuuluvusest. Euroopa territoriaalne koostöö on väga oluliseks instrumendiks. ja on väga hea, et meil on selle jaoks erieeskirjad välja töötatud. samas eh, nende programmide tegeliku, programmide tegelikust eh, rakendamisest eh, rääkides jällegi on probleemiks stabiilsus, on liikmesriikide eeskirjad, on äh, üldkehtivad normid ja, ja paljudel juhtudel äh, saab määravaks äh, see vähim ühine äh, ühisosa, mis ei pruugi olla kõige parem. nii et sisu on oluline. samas võime öelda, et me oleme ambitsioonikad, teeme intensiivset tööd ettevalmistusfaasis oleme läbi viimas reformi, aga samas äh, teostame ka üksikasjalikku seiret äh, tegijate seas äh, Austrias loomulikult kogu see kontrolli osa peab olema tasakaalus, järelevalve osa peab olema mm, tasakaalus rakendamisel peab olema tagatud piisav paindlikkus, aga samas tuleb leida tasakaal ka järelevalve ja kontrolliga. ja kõik, eh, tundub, et see ühtekuuluvuspoliitika on natuke hoogu maha käimas hetkel Euroopas, vähemalt meile on see niimoodi ettevalmistustööde käigus silma jäänud. siin on näha üks joonistus, mis räägib Mägra perest üheksakümne viiendast aastast, kui me ühinesime Euroopa Liiduga, on nad eh, nii-öelda tammi ehitanud. Eh, koprad on sellised väga mm, töökad loomad. igaüks eh, teeb tööd ja, ja, ja nende töö on nii-öelda äh, tammi ehitus eh, ja tihtipeale võibki juhtuda, et, et, et nad on tammiks poliitika ees, samas alati tamm võib puruneda, tekivad üleujutused. nii et ühelt poolt on meil väga keerulised ja üksikasjalikud eeskirjad mis äh, tihtipeale tähendab äh, seda, et äh, inimesed vajavad nii-öelda mm, abi selleks, et kõigest sellest läbi närida. ehk ähm, loomulikult uue poliitikaga kaasnevad nii võimalused kui ka väljakutsed ja probleemid. aitäh! suur tänu teile, ma tean, et te peate peagi lahkuma, aga nüüd saab sõna härra Peter Ryland programmide elluviimise ja rahastamise äh, valdkonna direktori asetäitja Walesi Euroopa Finantseerimisametist, palun. aitäh, ootame slaidid ka ära Thank you very much. aitäh. aitäh ka veel kord selle eest, et me saame siin oma kogemusi jagada. võib-olla sellest on ka mingi kasu. kõigepealt kirjut-, kirjeldan seda äh, linna siin, see on Fort Talbot, paljud teist arvatavasti tunnevad seda, see on tööstuslinn Lõuna-Walesis mere ja mägede vahel. ning seal on kirjas nii Euroopa fondide väljakutsed kui äh, saavutused Walesis. väljakutse on see, et astuda vastu rasketööstuse aastakümnete pikkusele allakäigule, aga võimalus tuleneb just sellest, et Walesis on tööstus, maa ja mere keskkond niivõrd lähedal üksteisele. see on nüüd Wales, kui te veel ei tea, siis meie oleme Euroopa läänepoolses ääres üleval on äh, Waze'i kaart, äh, vasakul pool kollane, paremal pool roheline. kollane, seal on kirjas siis ka äh, Euroopa-poolne rahastamine nii praeguses kui tulevases raamistikus umbes. umbes üheksakümmend protsenti läheb Lääne-Walesile, Walesile ja ähm, tasasele maale. siin võib ka näha seda, et Äh, meie omavalitsus on üsna vara, äh, noor, üheksakümne üheksandast aastast alles oleme saanud seda teha. meie ambitsioonid on väga selged. Ähm, ministrid äh, kehtestasid need ettevalmistustöö käigus järgmiseks rahastamisvooruks. Euroopa fonde uuritakse, kontrollitakse meedia poolt väga palju Walesis me ei soovi seitsme aasta pärast äh, uuesti siin tagasi olla ja selgitada, mida me soovime teha nende rahadega, me soovime edasi liikuda, integratsioon on meie jaoks väga tähtis. projekti lõppkasusaaja ja sponsori vaheline koostöö on väga oluline, Walesis pole asjad siin kõik päris korras, kui me räägime sektoriaalsetele fondidele juurdepääsust seega me soovime ühendada ka erinevate fondide kasutamise. lihtsustamine, see eesmärk räägib iseenda eest, me kõik soovime seda ning siis eelmise rahastamisperioodi ajal oli meil ka lõhe kahe rahastamisperioodi vahel, ehk siis kui selle vahel, kui me oleks saanud juba raha kasutada, kuni ja selle ajapunkti vahel, kus me lõpuks raha endale kätte saime Wales, Walesis huvituvad inimesed tegelikult väga palju sellest, mida me siin teeme. nüüd need asjad on siin kirjas, mis on hästi läinud. me oleme tegelenud juba mõnda aega seal nende projektidega, komisjon on meid algusest peale toetanud, see on olnud väga oluline osa sellest protsessist. me oleme üritanud öö, ähm, koostööd teha nendega, tagada, et mingisuguseid üllatusi ei tule. üks asi, mis me saavutasime, on kokkulepe komisjoniga, et partnerlusleppes peaks olema eraldi peatükk Walesi jaoks, mis annab meile võimaluse peaaegu iseseisvalt ülejäänud Ühendkuningriigist edasi töötada. loomulikult partnerlusleping on tehtud Ühendkuningriigiga, meie oleme osa sellest ning me aktiivselt Londoni keskvalitsust aitame selle leppe koostamisel. vaatasime ka üle selle, mida me oleme senini oleme teinud, uurisime seda, mis on hästi läinud, mis mitte, ega me väga palju ei pidanudki muutma. Ida ja Lääne Walesi jaoks, mõlema jaoks on kaks eraldi programmi, kalandusprogramm on ühtne terve Ühendkuningriigi jaoks ning siis on meil ka programmid ka maaelu arendamiseks siis see protsess, mille me oleme läbinud, see konsultatsioon erinevates faasides, valitsus ütles selgelt välja, millised on prioriteedid, et inimesed teavad, äh, kuidas asjad edasi arenevad, siis saadakse paremini edasi kavandada tegevust, äh, saadakse aru, kes peab mida tegema. ning see hõlbustab nii äh, keskvalitsuse kui erinevate sektorite partnerite tööd. konsulteerisime ka ühe ühise ESI äh, äh, baasil. seega kogu aeg on olnud selge, et tegemist on ühtse konsultatsiooniprotsessiga, et kõik fondid äh, võetakse ette üheskoos. ning nüüd tuleb ka tagada, et meil on olemas ka instrumendid, et see tegevuskava ellu rakendada. nüüd, mis puudutab integratsiooni, siis me loome ühtse programmi seire komitee kõikidele ESI e fondidele, ESF ja ERDF ja ERGF äh, langevad sinna alla, kalandusfond äh, ei lange sinna alla, see on ühtne Ühendkuningriigi programm. me praegu, me räägime komisjoniga selle üle läbi, kuidas see seireprogramm peaks toimima, kui suur äh, ja see peaks olema ja nii edasi komisjoniga oleme me kaugele jõudnud juba programmide koostamises neile, komisjonile meeldib äh, see, kuidas, milline on meie äh, sekkumiskava programmidesse. Ähm, seal on ka äh, kirjas see, millised on meie eesmärgid ja kuidas me neid soovime saavutada. üks sõltumatu ülevaate läbi, läbivaate soovitus oli vaadata, mida me saaksime ära kasutada platvormina, tagamaks, et me teame, milline Euroopa-poolne rahastamine on kõige suurema kasumiga, kahe kasuga. ehk siis, et me saaksime teada tõesti, millised programmid kõige rohkem toovad kaasa majanduskasvu ja töökohti praegusest rahastamisvoorust on meil päris palju õppida kolleegidega ja partneritega käivad arutelud selle üle, mõningad instrumendid on aga meil juba praegu üsna selged. siis lihtsustamine, siin üritame luua ühtse veebiportaali Euroopa rahastamise puhul, kui te soovite seda saada, siis teil on ühtne koht, kus te saate seda taotleda ning seal on ka kohe inimesed, kes teid äh, hakkavad nõustama, sest tegelikult ega kasusaajad ei hooli täpselt, kust see raha pärit on, nad soovivad raha lihtsalt kätte saada. tuleb, nad lihtsalt soovivad, et äh, nad saavad sobiva rahasumma võimalikult väikese bürokraatiaga. seega me soovime ühtset äh, avalduste esitamise protsessi äh, kõikide fondide jaoks ning kui võimalik, siis integreerime ka äh, Äh, ühtsetesse meeskondadesse rahade eraldamise. kui fondispetsiifiline määrastik seda ei luba, siis me vähemalt üritame ühtsetel alustel raha eraldada. Mm, kui seda ei saa teha läbi ühtse meeskonna siis see PPIMS siin allpool, seda me kasutame juba praegu tõukefondide jaoks ning selle platvormiga me hakkame me edastama ka maaelu arengurahasid ning meil on ka ühtne meeskond ka mm, hindamiseks ja seireks. nüüd ebameeldivamad asjad. me peame mõistma, et mm, erinevad fondid erinevatest peadirektoraatidest tegutsevad erinevatel eesmärkidel ning seal on alati ka erinevused nende vahel selle jaoks ei olegi ju ainult üks fond, vaid neid fonde on mitu ning seda tuleb mõista. ning me peame kärpima ka ootusi, me peame tagama, et me kaitseme lõppkasusaajaid liigse koorma eest, näiteks me soovime, et kui keegi tuleb meie juurde väga hea tegevuskavaga, siis eraldame, ja siis temaga hakkab töötama eraldi ametnik selle projekti kallal ning kes siis näiteks ütleb, et võib-olla see kava oleks veel parem, kui sellel oleks ka kalandusmõõde või mingisugune muu aspekt, mille peale pole varem tuldud. näiteks võib-olla saaks välja töötada mingisuguse uue tarneaeda või pakkuda koolitust investeeringute tegemiseks. ehk siis, et need fondid saaksid üksteist täies, täiendada. aga need projektid ei ole tegelikult mitme fondi poolt rahastatud hea oleks see, kui meil oleks terve hulk omavahel seotud projekte, mida siis haldaks üks projektijuht. seeläbi väheneb ka oht, et tekiksid erinevad administratiivsed probleemid, ehk siis näiteks erinevate peadirektoraatide inimesed värbavad erinevaid audiitoreid. kalandusfondi summad ei ole nii suured, et sealt mingeid probleeme praktikas tekiks, siis fond kõige halvemas olukorras olevate jaoks, seda alles töötat-, selle kallal alles töötatakse, siis järgmine punkt, võtmeprojektide varajane elu rakendamine. inimene, kes seda äh, punkti juhtis, ütles, et me teame ju, millised projektid on head, millised inimesed on head, millised sekkumised töötavad. seega võiks nad lihtsalt ju ellu rakendada. see on mõneti tõsi. seeläbi saaks äh, ka kiiremini hakata projekte ellu rakendama tulevikus. aga samas tuleb ka tagada, et äh, kaasatud oleks järjest uusi inimesi, kes varem võib-olla pole Euroopast raha saanud näiteks tervishoiusektoris on erinevaid võimalusi, see sektor puudutab otseselt majanduskasvu ja töökohti, aga tervishoiusektor tegelikult pole ajalooliselt Walesis nii palju kaasatud olnud, kui ta oleks võinud olla. mõningad ohud. me ei tea, millised on uued määrustikud kõik, kõikide fondide puhul, eriti maaelu arengufondide puhul, niisiis protsesside väljatöötamisel, kavade koostamisel võib juhtuda, et tuleb nende juurde hiljem tagasi tulla peamised ohud on ikkagi seotud ressurssidega. meil on ka seni mitmeid programme töös, kuhu on kaasatud suur hulk meie personalist, ka need programmid peaks ka lõpule viima. kahe ressursi sama, kahe programmi samaaegne läbiviimine on ka väga kurnav. ning siis need riigiabi ja hankereeglid ja nende muutused, need natukene ka pärsivad meie varajast tegutsemist, sest väga keeruline on vahel mõista, millist, mida need muutused täpselt tähendavad. ja hankereeglid võivad tä-, tegelikult muuta täielikult partnerlust ja seda, kuidas siis mingi projekti puhul seda partnerlust üles ehitatakse. Need olidki need peamised aspektid ja ma olen valmis vastama ka teie küsimustele. suur tänu! nüüd variraportöörid. esimesena proua Ernst, siis härra Kodmanis. kas mõni näpp veel tõuseb? kaks näppu. Kornelia. jah, vielen dank. Also ich will es mal so sagen, im Grunde oder sagen wir mal in der Tiefe meines Herzens äh, verstehe. aitäh. kõigest äh, südamest tahan öelda, et äh, ma mõistan, et meil on äh, jah, selliseid raporteid vaja, aga siis ma mõtlen, et kas ikka on. loomulikult tuleb analüüsida seda, kuidas liikmesriigid valmistuvad, aga samas tundub, et kõik on alles ettevalmistusjärgus ja selleks, et meie tööl oleks ka tulemus, et see töö kannaks vilja, on kõigepealt vaja selgelt välja öelda, et milline on meie töö tulemus. kõigepealt, kas soovitakse väga üldist raportit või üksikasjalikku raportit. Austria kolleeg rääkis siin erinevatest kopra peredest ja kui tõesti soovitakse olla valmis uueks programmeerimisperioodiks, siis tuleb tõesti vaadata üle kõik tegijad, kõik, kes asjas osalevad. aga selline üldine pilt võib-olla kaob siis ära mina isiklikult võin oma piirkonnast rääkida kõikidest äh, tegijatest, aga ma kõigepealt tahaksin teada, milline on meie põhieesmärk, äh, üldpilt. ma mõistan teie kavatsusi, aga me ei tahaks liigselt neid inimesi täiendavalt koormata, kes peavad töötama selle nimel, et uueks programmeerimisperioodiks oldaks valmis kindlasti neil on hulgaliselt erinevaid äh, probleeme, mis neil tuleb ähm, lahendada, tööd, mis tuleb teha. ja seetõttu ma ootan, et raportöör ütleks välja, milline on selle raporti äh, põhieesmärk. lisaks sellele, et, ähm, et küsida, kui kaugele on jõutud. võib-olla sellest raportist on äh, tõelist abi uutele liikmesriikidele, kes esimest korda Ähm, peavad tegema ettevalmistustöid äh, uueks äh, programmeerimisperioodiks, aga mm, samas äh, teeb mulle muret, kui me läheme liiga üksikasjalikuks, võib-olla siis lihtsalt esitatakse tohutu hulk andmeid ja, ja, ja see eesmärk kaob ära. härra Goldmanis kõigepealt tahan tänada ähm, kahe riigi esindajad esitluse eest. ja nagu näha, elu läheb edasi, kuigi ähm, kõik äh, õigusaktid ei ole veel lõppfaasi jõudnud. liikmesriikides arutatakse ähm, partnerluslepinguid, äh, samas kui äh, institutsioonide vahelised arutelud alles käivad. tahan teile öelda seda, et kui me võtame ette ajakava, viimasest eh, CPR-ist, siis selles osas, eh, mis on kokku lepitud, on see, et nõukogu ja komisjon ütlevad, et liikmesriikidel on õigus panna lauale partnerlusleping päev pärast määruse vastuvõtmist. kui eh, määrus on parlamendis esimesel jaanuaril, siis ja kui valitsus on tõesti eh, kiire, siis on partnerlusleping komisjoni laual. ja siis jääb kaks võimalust, kas komisjon teeb tööd väga aeglaselt, aga peab kinni määruse tähtaegadest. ehk nad kasutavad ära kogu selle tähtajaperioodi, mis neile on uue määruse raames ette nähtud. ja mis ajakava sellisel juhul realiseerub? kui valitsus töötab kiiresti, partnerlusleping esitatakse teisel jaanuaril, komisjonil on neli kuud selleks, et kiita partnerlusleping heaks. ehk äh, teisel mail kaks tuhat neliteist tehakse seda ametlikult, programm äh, on kehtiv ja valitsusel on õigus esitada äh, Eh, programmid alles pärast seda, kui partnerlusleping on heaks kiidetud. Eh, tegelikult nad muidugi teevad seda paralleelselt, aga kui sõnasõnaliselt eh, seadusest kinni hoida, siis partnerlusleping kiidetakse heaks teisel mail ja sellisel juhul on komisjonil kuus kuud kiita heaks programmid nii et komisjon ei riku reeglid, kui ta jätab endale kuus kuud selleks, et arutada küsimusi piirkondadega, valitsustega ja kui komisjon kasutab ära kogu selle aja, mis neile on antud seaduse alusel, siis tegelikke samme on võimalik uue ühtekuuluvuspoliitika eh, raames eh, hakata astuma seitsmendast novembrist järgmisel aastal. jutte käis siin suurtest projektidest, kui jutt käib suurtest projektidest, mis on eh, mahult suuremad kui viiskümmend miljonit eurot ja seitsmekümne, seitsekümmend viis miljonit äh, transpordivaldkonnas, äh, transporditaristu valdkonnas, siis on komisjonil õigus kolme kuu jooksul analüüsida suuri äh, projekte pärast tegevuskavade kättesaamist. ja kui valitsus tegeleb kiiresti ja komisjon aeglaselt, siis veebruaris kaks tuhat viisteist aga jõuab kätte aeg, kus saab hakata neid ellu rakendama. aga kui valitsus tegutseb aeglaselt ja komisjon tegutseb äh, aeglaselt, kasutab ära kogu ette äh, nähtud aja, siis äh, jõuab see tähtaeg kätte esimesel septembril kaks tuhat viisteist ju-, või, või juuli kaks tuhat viisteist, sõltuvalt sellest, kas tegemist on suure programmiga või mitte et me saame ainult loota, et nii valitsused kui komisjon tegutsevad kiiresti, aga tegelik elu on teistsugune. me ju kõik teame, et kõik soovivad ampsata endale võimalikult suurt suutäit uutest pro programmidest. esimesel augustil, nagu me nägime, parimad eh, riigid on üheksakümne viie protsendi ulatuses kasutanud ära eh, kogu sotsiaalfondi rahad ja ülejäänud äh, raha taga äh, lihtsalt valitsused ootavad, et komisjon äh, jõuaks valmis. regionaalarengu osas parimad riigid on ära kasutanud seitsekümmend viis protsenti. ja nüüd kõik on väga näljased uute projektide järele ja kõik ootavad, et need uued projektid käivituksid kohe aastal kaks tuhat neliteist, noh, teisest jaanuarist ja millised on siis nüüd võimalused? esimene võimalus on äh, rääkida läbi komisjoniga, öelda, et kuigi ametlikult ei ole kõike heaks kiidetud, hakatakse omal riisikul äh, finantseerima projekte lootuses, et komisjon hiljem ütleb, et jah, me, me ju nii-öelda partnerluslepingus niimoodi kokku leppisime või, või et äh, siin ei, ei ei räägita mitte midagi, te lubasite, ähm, esimees katkestab ju lühidalt rääkida, on teine võimalus. ilma määruseta on olemas dokument, mille on komisjoni liikmesriigid äh, alla kirjutanud äh, täiendavalt äh, selle täiendava raha osast, tegemist on suurte rahasummadega, mis hõlmab umbes viisteist protsenti kogu paketist, tegemist on riikide rahaga aga selle alusel on riikidel kohustus paralleelseid investeeringuid teha. ja kui nad hakkavad esimesest jaanuarist projekte finantseerima esialgsel kasutades seda rahalist vahendit, lootes, et komisjon eh, kiidab heaks eh, need täiendavad rahastused, eh, et oleks võimalik projekte kohe finantseerida, siis, siis on meie prognoos selline. aitäh ja nüüd saab sõna ära, ära Alfonsi. suur tänu. ma ei pööranud asjale piisavalt tähelepanu alguses, nii et äh, äh ma ei kasuta oma kõneaega praegu um,. Bolsonaro? Thank you, Lambert. What is missing in the scenario of Mr Godmanis? härra Bolsonaro pildil on puudus ju see, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, komisjoni valimised, komisjoni presidendi valimised ja nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja valimised, mis toovad kaasa omad viivitused ehk tegemist on Kafka stsenaariumiga. tulles nüüd reaalsuse juurde tagasi, tervitan väga kahe eh, külalise sõnavõtte, aga tahan selgelt välja öelda seda, et need kaks esitlust ei sarnane ühtekuuluvusriikide esitlustega, riikide esitlustega ja seda mitmel põhjusel. esiteks, kõigepealt meil tuleb hea seista selle eest, et liikmesriikide valmisolek annaks selge vastuse partnerluslepingute raames selle kohta, et mida liikmesriikides tuleb teha selleks, et nende poolt endale võetud kohustuses, kohustused on kooskõlas nende kohustustega, mida soovivad äh, Euroopa Parlamendi saadikud. Äh, kuidas tagada see, et need projektid täielikult ellu rakendatakse liikmesriikides? Äh, siin on räägitud, et ühe fondi kasutamine on tavapraktika Austrias ja Walesis on nii ja naa. teiseks, kuidas rakendada ellu mitme fondi kasutamise praktikat, kuidas äh, majandada, hallata neid mitme fondi äh, projekte, kuidas hea seista selle eest, et projektid, mida rahastatakse erinevatest fondidest, et nende puhul ei teki mingeid takistusi, vaid pigem muudab see olukorra äh, paremaks võrreldes tänase päevaga, tänase päeva seisuga ja mm, lõpetuseks kaks külalist rääkisid meile sellest, mis on väga oluline, et oluline on suurendada haldussuutlikkust ja institutsionaalset korda, see on see põhiõppetund, mille me oleme minevikus saanud ja see on, see on kõige olulisem, mida me peame tulevikus silma pidama. ja rääkides projektide keerukusest, see liikmesriigid peavad olema eh, suutelised ellu rakendama väga keerukaid eh, projekte nagu üle-euroopalised eh, transpordivõrgustikud. samas hetkel ei ole pilt kaugeltki mitte selge, kuidas selles osas olukord on ja seetõttu tahaksime külaliste käest teada saada. ja ka selles aruandes tahaksime kuulda seda, et mida tuleb teha selleks, et kõikides liikmesriikides rakendataks äh, tõhusalt kogu ühtekuuluvuspaketti. aitäh, Viktor, proua Alektitš. tere. tahaksin teiega jagada Horvaatia kogemust Zagrebist möödunud reedel korraldasin seal ühe konverentsi, kus olid esindatud Läti, Sloveenia, Euroopa Komisjon ning mm, sellel konverentsil rääkisime ühtekuuluspoliitika rakendamise väljakutsetest ning mm, kokkuvõtteks mm, panime kokku terve rea järeldusi mida tahaksin teiega täna jagada. üks nendest on seotud partnerluse ning avaliku konsulteerimisega, mis on ühtekuuluvuspoliitika oluliseks põhimõtteks. kõik olid ühel meelel, et tõepoolest ääretult oluline on kaasata kohalikud omavalitsused, kohalikud sidusrühmad strateegiliste dokumentide ettevalmistustöösse, eriti eh, kui me soovime saavutada arukat eh, spetsialiseerimist Äh, eks ande ettevalmistust. aga kõikides riikides on probleeme, raskusi ja teavad, et nad peavad äh, rakendama partnerluspõhimõtteid ühelt poolt, samas teisalt liikmesriikides tuntakse, et strateegiliste dokumentide ettevalmistustööga on jäetud hilja peale ning see tähendab seda, et oodatakse seda, et partnerluslepingud sõlmitakse eh, niipea kui võimalik kiiresti liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel, sest eh, kui need jäävad viibima, siis eh, see takistab ka ühtekuuluvuspoliitika õigeaegset ellurakendamist. ehk ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamise õigeaegseks alustamiseks tuleb alustada koheselt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses projektide rakendamisega mis oligi meie konverentsi teiseks järelduseks, mis tuli välja meie aruteludest. ja loomulikult äh, selleks, et saavutada eesmärki, peavad projektid olema õigeaegselt ette valmistatud, aga projekti ei ole võimalik õigeaegselt ette valmistada, kui meil puuduvad strateegilised dokumendid. ehk me näeme siin äh, erinevaid takistusi ja tõkkeid sellel teel, et tõesti suuta õigeaegselt projektid ellu rakendada olukorras, kus on oht, et MFF-i ei rakendata riikides vajalikul ajal. teine probleem, mille tahaksin välja tuua, on fiskaalsuutlikkus projektide ettevalmistamisel ning projektide eelfinantseerimise probleem. liikmesriigid tõid välja äh, selle, et ühelt poolt on meil ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus äh, tulenevalt majanduskriisist ja meil on ka riigipõhised äh, soovitused, mis komisjoni poolt antakse liikmesriikidele Euroopa poolaasta raames, mis tugevalt nõuavad äh, eelarve konsolideerimist ja kärpemeetmeid. samas need kärpekasinusmeetmed on sellised, mis toovad kaasa olukorra, kus kõigepealt liikmesriikides kärbitakse investeeringute poolt, mis omakorda otseselt mõjutab ühtekuuluvust. ehk äh, me peame leidma sellise lähenemise, mis ei hoiaks lahus äh, seda ülemäärast eelarvepuudujäägi menetlust, äh, riigipõhiseid soovitusi ja ühtekuuluvuspoliitikat, tuleb leida võimalus meetmeid kombineerida selleks, et äh, mitte peatada ja blokeerida ühtekuuluvuspoliitika rakendamist. aitäh, Janno Albrecht! I have the two remarks and one uh, mul on äh, kaks märkust ja üks küsimus. kõigepealt märkus selle kohta, et mul ei ole äh, tunne, et, et võrreldes eelmise perioodiga me oleme kuidagi hiljaks jäänud. minu meelest äh, kuus-seitse aastat tagasi oli asi umbes sama. me lõpetasime töö minu meelest detsembris. esimene aasta läks praktiliselt kaduma, kuid probleem on selles, et praegu on meil aasta lõpp ja meil endiselt ei äh, äh ei ole suutnud äh, probleeme kõiki lahendada, kuigi süsteem on sama minu meelest äh, oleks äh, palju parem, kui me suudaks äh, aasta ees olla ajakavast, kuid see on lihtsalt ilus unistus, me ei suuda seda. teine element. Mm, seda peaks samuti võib-olla rap-, aru, seda mainima, et me töötame, teeme ettevalmistusi koha peal, kuid seda tehakse ka liikmesriikides ja samas äh, seisukohti väljendav dokument äh, on ettevalmistamisel. minul on selline tunne, et mitte kõik need elemendid selles dokumendis äh, väljendavad, milliseid muudatusi, mille kolme, mille, milliseid muudatusi me sisse viime kolme liikmeliste läbirääkimiste käigus. Mm, liikmesriigides muutuste dokumenti loetakse, meie eh, tihtipeale informeerime eh, eh, teist osa, teisi osapooli liikmesriikides sellest, mis praegu toimub, sest, sest uute seisukohtade dokument jõuab nendeni pool neli kuud hiljem. meil on praegu olemas informatsioon liikmesriikidest, kuid Äh, on äh, selliseid elemente, äh, mis määrusele ei vasta ning lõpetuseks veel küsimus Austria eksperdile. on väga huvitav, et te mainisite teha siis tegevuskava operatiivprogrammi, et, et seda ei tehtaks mitte kohalikul, vaid liikmesriigi tasandil Eh, kui tavaliselt on ju vastupidi, kui teie pikkade kogemustega teeksite, eh, tegite ettepaneku koostada üks programm, võib-olla ma sain teist valesti aru, ma oleks väga huvitatud, eh, et seda asja mulle pisut selgitaksite. keegi teine kõnelejate nimekirjas ei ole? siiski härra Vlasak. Okay. I have only few remarks. mul on ainult mõned märkused sest äh, sooviksin öelda, et oleks tore, kui me saaksime ülevaate äh, partnerlusolukorra kohta kõigis liikmesriikides. näiteks ITI olukord erinevates liikmesriikides, see on väga huvitav ja meil ei ole tegelikult äh, selle, neil selliste oluliste programmide olukorra kohta meil e, eriti informatsiooni pole. Lambert. nagu Ulrich, mul on mitmeid lühikesi küsimusi. kõigepealt e, nutikas spetsialiseerumine, see on e, üks tingimuslikkuse aspektidest see peaks kaasama erinevaid regioone erinevatel äh, teemadel. see puudutab uusi võimalusi, äh, vanu spetsialiseerumisvaldkondi viia kokku öö, ähm, uutega erinevates Euroopa piirkondades ning äh, teiseks, milline see finantsspetsialiseerumine, innovat-, finantsinnovatsioon peaks välja nägema? kas seda, see on samuti kaasatud äh, programmi? paluksin, et nüüd eksperdid võtaks sõna ja kui komisjon soovib äh, samuti panustada programmi, siis on äh, teil samuti võimalus seda teha. kes soovib esimesena sõna saada um,? Yeah, the, the rationale behind uh.... Te küsisite äh, selle kohta, miks me keskendume ühele äh, riiklikule programmile. isegi kui see on riiklik programm, on ta Euroopa tasandil ikkagi väikesemahuline. sel, äh, sel, seda finantseerib kaheteist miljoni euroga FEDER ja hiljem tuleb seda finantseerimist kahekümne viie miljoni eest ning sellega on seotud ka teatud äh, bürokraatlikud administratiivsed kohustused. ei oleks proportsionaalne seda jaotada erinevate, vaid mitmete erinevate programmide vahel. Austria äh, programm, isegi kui ta on riiklik äh, tasandil koostatud, on ta siiski üsnagi äh, väiksemahuline. meie loodame, et see administratiivtööd lihtsustab ja vähendab ja vähendab ka meie piirkondades äh, teht-, tehtava töö mahtu. ning äh, seda äh, siis ka koordineerimise haldamise üksuste tihedama koostöö läbi kuid igatahes eriti soovime seda, et äh, haldus- ja administratiivtöö tegemist lihtsustataks e. ning siin esitati veel küsimusi alati on äh, üritatakse liialt tõlgendada olemasolevaid dokumente viimse punkti ja komani. Austrias on FTI strateegia kasutusel, samuti eh, on ka, eh, samuti on ka erinevates eh, liidumaades erinevad tingimused, erinev olukord ning meie jaoks on eelkõige oluline leida intelligentsed lahendused kui me näeme kõiki neid detaile, mida Euroopa Komisjoni määruses võib, mis Euroopa Komisjonis siis, komisjonis siis on, ähm, määruses on ära toodud, siis ma arvan, et me kõigile tingimustele äh, vastame, sest meie töötame selle kallal juba äh, üsna pikki aastaid ja nüüd Walesi esindaja, palun väga palju on küsimusi ja arvamusi, ma üritan vastata nii paljule, mille kui suudan, aga mitte järjekorras. kõigepealt see, mida kutsutakse smart specialization'iks. Eh, on olemas innovatsioonistrateegia, mis on välja töötanud selged prioriteedid ja see äh, aitab meil projekte vastu võtta, arutada seda, kuidas see aitab, kuidas see muutuse kaasa toob, kas see on prioriteetne või mitte, sest üks meie eesmärkidest on just nimelt keskenduda neile küsimustele, mis tõeliselt olulised on ja äh, näiteks majanduslikud prioriteedid ja raamistik, äh, mis toob erinevaid prioriteete erinevates valdkondades, need on mõlemad meie valikuprotsessi olulised osad, nii et kui me otsime projekte, kui meile esitatakse projektid, siis eh, on esimene küsimus, kuidas see aitab, kuidas see aitab programmi ellu viia, millised eh, muudatusi ta siis eh, viib, sest on vaja ju kuidagi millegi alusel otsustada. mis puudutab ajakava, siis see on kahtlemata suur väljakutse Eh, sooviksime eh, kiiremini edasi liikuda, kui me liigume, kuid eh, samas samas üritatakse projektidega otsas, projektide otsas, otsus langetada kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kas hakkab käivitama, kas see tähendab, et käivitatakse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, mitte tingimata. ning samuti iga haldusüksus äh, peab langetama ise otsuseid, mis puudutavad kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja sellele järgnevat perioodi. väga palju on igasuguseid komistuskive, kuid on vaja eh, siiski otsustada, kui pikk eh, ooteaeg on, kuidas sa võid eh, risk, kui suurel määral võid sa riskeerida, nii et sest esimene jaanuar on ju siis, kui kell kukub. nii et on erinevaid võimalusi, et et teha kindlaks, et äh, seda, et äh, projektid äh, käivituvad õigeaegselt ja toimivad vastavalt ajakavale. mis puudutab partnerluslepingut, siis see võiks olla tegelikult üks komistuskividest, sest meie ei ole kontrolli oma partnerluslepingute üle, see otsustatakse kõrgemal tasandil nii et eh, me peaksime koostama Walesi kohta oma peatükk, et otsustada, mis meie jaoks kõige olulisem on, kuid me ei tea, millal see veel valmis saab. teisest küljest, kui me eh, doominotükid paneme paika ja siis eh, ja üks tükk kukub, kukuvad kõik teised kukuvad meil on igatahes lootus, et me teame, oskame, suudame ette näha, mis võib juhtuda, see on oluline, sellepärast ongi oluline olla partnerlussuhetes eh, näiteks ülikoolidega ja sotsiaalpartneritega. Eh, loomulikult on alati ka eh, riske, kuid töö tegelikult need riskid pole väga suured, tegelikult äh, on ju võimalik ette näha, millise risk võib äh, välja näha. nüüd, mis puudutab mitmepoolset finantseerimist, siis see on keeruline küsimus, ma saan aru, et see tekitab äh, väga suurt entusiasmi. see kahtlemata erinevatel haldusüksustel on erinevad kogemused ja ja traditsioonid kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta finantsperioodil oli meil, oli meil, oli meil mitmepoolse rahastamisega eh, fond, eh, programme ja me leidsime, et väga raske oli, oli eh, seda protsessi juhtida. me leiame, et Eh, leiame, et, et nii on nende väga raske integratsiooni saavutada. näiteks eh, möödunud nädalal hea näide, see oli projekt, eh, mis kasutab tehnoloogiat, mis soovib randadesse ujumisvee kvaliteeti parandada ja mina mõtlesin, kes võiks veel soovida, et vee kvaliteet oleks hea ja leidsin, et vastus on siis need, kes rannakarpe kasvatavad Eh, nii et eh, noh, sellist, eh, sellist moodi peaksid ka meie projektijuhid ja projektide haldajad kasutama. et kuidas oleks võimalik head ideed praktiliselt kasutusse viia ja õiges kontekstis. mis nüüd puudutab idee kasutamist, siis me võiksime jätkata mm, võiksime jätkata selles vaimus, mis seni juba, eh, mis seni juba kasutusel on olnud. ja oleme huvitatud ka sellest, mida Luksemburgis möödunud nädalal eh, öeldi ministrite tasandil, näiteks Šotimaal eh, juba EIB poolne mm, toetus olnud olemas, on nad progra-, programmi selle abil ellu viinud ja tundub, et see toimib väga hästi, aitäh It's about ERDF money, Jan, and the SME uh, new... et Jan ERDF-i rahast ja uuest algatusest, mida me arutasime. tahaksin teada, kas kas proua Kadri Uustalu sooviks komisjoni poolt sõna võtta? aitäh, esimees esitati mitmeid küsimusi muuhulgas ka komisjoni valmisoleku kohta, mitte ainult liikmesriikide valmisoleku kohta ja seetõttu võin teile taustaks äh, öelda seda, et mis puudutas äh, liikumiskiirust, siis komisjonil on kavas äh, tegutseda nii kiiresti kui võimalik, me oleme oma menetlused läbi vaadanud, tõhustanud neid selleks, et oleksime valmis kiiresti reageerima, kui valitsused esitavad partnerluslepingud, et me tõesti suudaksime need hea, läbi vaadata ja heaks kiita nii kiiresti kui võimalik. loomulikult tuleb meil konsulteerida kõikide talituste ja teenistustega, aga oleme selle peale mõelnud. oleme liikmesriikidele meelde tuletanud, et ette, ettevalmistustöö võtab aega, on ajamahukas, oleme seda teinud juba kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta algusest peale oleme saatnud neile välja kirjad, volinik on pidevalt seda sõnumit üle korranud, korrutanud ja septembris nüüd äh, hea meelega näeme, et neliteist liikmesriiki on partnerluslepingu projektiga jõudnud nii kaugele, et meil on võimalik äh, neid juba Mm, põhjalikult analüüsida ja mitteametlikud märkused teele saata. positsioonidokumendi ettevalmistustöö mõte oligi e, panna liikmesriigid e, tööd tegema nii kiiresti kui võimalik, et nad analüüsiksid e, oma probleeme ja oleksid valmis õigeaegselt dokumendis toodi välja probleemid, mille tuvastas komisjon ja äh, ka kõik meie töötajad äh, peavad võtma arvesse neid äh, tulemusi, mida nad on kohtadel näinud ja, ja tuleb analüüsida ka riigipõhiseid soovitusi ja seda, kas neid on arvestatud liikmesriikides. seda nüüd hetkel muidugi mitme ametlikus faasis. nii et positsioonidokument on äh, Äh, loomulikult oluline, aga sellest ajast alates on edasiminekuid olnud. komisjoni poole pealt on ambitsioonikus väga kõrge, volinik on palunud meil selle aasta lõpuks heaks kiita nii palju partnerluslepinguid kui võimalik ja, ja kõik nad heaks kiita vähemalt hiljemalt meie mandaadi lõpuks, meie ametiaja lõpuks. ja nagu juba ütlesin, omalt poolt kavatseme anda endast parima selleks, et tähtaegadest kinni pidada. aga lisaks ajale on oluline ka kvaliteet, need kaks peavad olema tasakaalus. kas me eh, eh, liigume paari kuu peale kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, siis eh, tulemuste saavutamisel on oluline ju see, et, et et ka sisu oleks kvaliteetne ja kui sisu ei ole juhuslikult kvaliteetne, siis lihtsalt selleks, et kiiresti heaks kiita, selle asemel ei tohi ikkagi kvaliteedis järele anda. me peame loomulikult seadma endale eesmärgiks kiire liikumise, aga oluline on ka see, et poliitika vilja kannaks. aitäh, Tšerek, palun. Äh, Thank you, Chair. Can I thank colleagues for the, um, the genuine and practical uh, issue? suur tänu kolleegidele nende praktiliste äh, probleemide tõstatamise eest, kolleegid öö, äh, siin öö, äh, vastasid ka paljudele nendele küsimustele ning ma võtan neid arvesse, kui ma lõpu, oma raporti lõppversiooni kirjutan. rõhutaksin lõpuks paari aspekti kõik siin saalis teavad arvatavasti, et äh, kõigega pole veel ühele poole saadud, siin on mitmeid takistusi veel ning mitmeid viivitusvõimalusi, me kõik teame seda, aga me teame ka seda, et liikmesriigid, regioonid ja projektide sponsorid soovivad projektifondidele avaldusi teha võimalikult kiiresti. praegusel hetkel kõik alles koostavad tegevuskavasid järgmiseks äh, perioodiks. me ei ole veel oma liikmesriikide poolt ja regioonide poolt tööga ühele poole saanud ning erinevates riikides käivad asjad erinevalt, me kuulsime siin juba mitut erinevat näidet Walesist ja Austriast. me soovime õppida ka minevikust. loodetavasti suudame ka tagada, et tulevikus kõiki võimalusi kasutatakse ka ära, võimalusi lihtsustamiseks näiteks meie oleme läbirääkimistes ju partnerid, osalised ning kõik meie, kes osaleme nendes läbirääkimistes, soovime olla kindlad, et kõik süsteemid toimivad ja et liikmesriigid kasutavad ära ka kõiki võimalusi. me soovime võimalikult kiiresti selles kindlad olla. praegune dokument on ilmselgelt töödokument alles ning kunagi tulevikus saab valmis lõplik raport loodetavasti äh, saame rääkida kõigist kahekümne kaheksast liikmesriigist ning saame kasutada ka näiteks Anni poolt toodud näiteid. me, me teame ju seda edetabelit, riikide edetabelit, mis puudutab äh, nende tegevuskavade väljatöötamisel, me teame, kellel läheb hästi, me teame, kellel mitte nii väga hästi, kes on maha jäänud, me teame ka põhjusi selle taga ning äh, loodetavasti raporti lõppversioonis on kõik need aspektid ka välja toodud. ma tahaksin tänada ka Markusit ja Peterit ettekannete eest, minu arvates olid nad väga kasulikud. samuti tahaksin tänada kolleege oluliste küsimuste eest täna. ma üritan arvesse võtta kõike seda, mida täna juba on öeldud ka oma raporti lõppversioonis. suur tänu! jah, täna me ei pea midagi otsustama loodetavasti see raporti lõppversioon ei jõua meieni mitte kuna, kunagi häguses tulevikus, vaid võimalikult kiiresti. sellega lõpetaksin selle aru, päevakorra aru, punkti arutelu, suur tänu veel kord ekspertidele Walesist ja Austriast. lõpetame tänase koosoleku ja jätkame koordinaatorite koosolekuga koordinaatorid, palun jääge, ülejäänud lahkuge võimalikult kiiresti, et me saaksime oma koosolekuga jätkata.